okei okay,, kolleeg. kolleegid, äh, alustame palun oma istungit, meil on tihe päevakord. me oleme täna suures saalis, see on ahveti saal. niisiis, äh, meie päevakorras on äh, täna ka üks osa, mille me teeme siis koos ahveti liikmetega. niisiis, teile on välja jagatud päevakord, kas te soovite midagi päevakorda lisada? ei soovi siis loeme päevakorra kinnitatuks. siis on teile välja jagatud kahekümne üheksanda novembri istungi protokoll. kas keegi soovib äh, seda protokolli korrigeerida või sinna midagi lisada? ei soovi siis jõuame juhataja teadaannete juurde, niisiis loeme protokolli kinnitatuks ja nüüd siis juhataja teadaanded. Um, ähm meie eelmisel laiendatud juhatuse koosolekul jõudi järeldusele, et äh, äh, meie komisjon hakkab paljude asjade üle otsustama äh, iseseisvalt Äh, me saavutasime siis äh, selles osas kokkuleppe suuremate äh, fraktsioonidega ja need fraktsioonid, kes ametis sõna võtsid, tõesti leidsid, et tulevikus me peaksime otsustama siis teemade üle ja selle üle, kes algatusraporteid koostab siin troas, aga need raportid hääle, lähevad hääletusele ahvetis ning sede Ahveti eh, ja minu vahel toimuvad ka edasised arutelud siis eh, tulevase ühtse poliitika eh, üle. minu arvates on Ahveti, oli Ahveti laiendatud juhatuses väga positiivne õhkkond ja Ahvet toetab seda, et me peaksime rohkem iseseisvalt töötama, aga samas me toetame üksteist ja samuti peaksime ka äh, vältima siis äh, kattumist ja äh, vaatama täpsemalt, milliseid erinevaid uuringuid me teeme, nii et, et kohtumine toimub Strasbourgis, kus on siis kohal ahveti esimees ja alakomisjonide esimehed ja pärast seda kohtumist ma annan teile siis ülevaate seal toimunust. samuti Äh, tegeleme siis äh, delegatsiooniga Inimõiguste Nõukogusse Genfis. meil toimus äh, mõnede saadikutega, mõningate sinna minevate delegaatidega väga viljakas kohtumine ning tõenäoliselt järgmisel nädalal siis koostame resolutsiooni, millele mõned fraktsioonid esitavad ka muudatusettepanekud. ma pean ütlema, et see resolutsioon on igal aastal sarnane aga Araabia kevade tõttu on selles nüüd rohkem punkte ja mõned nendest on ka väga konkreetsed nende uute probleemide kohta, mis meie ees seisavad. ma kohtusin ka parlamendi presidendi härra Schulziga, tegemist oli äh, väga äh, kena žestiga võtta all komisjonide esimehed ka vastu nii varakult oma ametiaja alguses. härra Schulz rõhutas, et inimõigused on parlamendi jaoks väga olulised ning äh, väga oluline on tõsta parlamendi profiili ning äh, ta lubas meid siis meie töös toetada. ta ütles ka seda, et tal ei ole väga palju reisimisplaane, aga loomulikult käib ta Venemaal ja Hiinas, aga arvestades siis praegust äh, poliitilist tegevust kava, mis keskendub finantsküsimustele Äh, siis ähm, ta võib-olla selles valdkonnas väga aktiivne ei ole. ta äh, oli, nõustus ka tulema meie komisjoni võib-olla septembris, ähm, nii et, et siis saame temaga mõtteid vahetada, kuidas, mis ta siis oma reiside ajal nägi inimõiguste kohta härra Macmillan Scott, parlamendi asepresident, äh, valiti siis tagasi parlamendi aseesimeheks, kes hakkab tegelema inimõigustega ja ka Sahharovi võrgustikuga meil toimus äh, äh, finantsinstrumentide, äh, demokraatia inimõiguste rahastamisvahendi teemaline kohtumine ning me oleme siis loonud siis töörühma, mis ähm, selle teemaga tegeleb. ning siiamaani oleme me saanud häid soovitusi, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tegevusplaan on saanud rohkem raha kui varem, see on positiivne märk, aga mõningaid asju me peame alati meelde tuletama ja nõudma, et neid muudaks ja proua Gomes oli seal, tema äh, keskendus siis vali-, valimiste järgsetele meetmetele, nii et, et selle teema koostame eraldi raportid. eile hommikul käisin Äh, Euroopa Liidu delegatsioonide inimõigustega tegelevate töötajate kohtumisel, see oli väga huvitav, mul oli väga huvitav kuulata nende arutelusid ja selgus, äh, kui raske on siis Euroopa Liidu delegatsioonides koha peal selliste asjadega tegeleda. delegatsioonis on äh, hierarhia ja kõigil seal on oma sõnaõigus ähm, ma kõnelesin ka delegatsiooni juhtidega kord ja siis oli pilt debatt äh, hoopis teistsugune, seal olid ainult mehed hallides ülikondades. ning eile, kui ma kohtusin äh, siis personaliga, siis oli äh, asi jällegi väga, väga tore, väga palju naisi oli, väga palju värvikaid riideid. enamik nendest inimestest on lepingulised töötajad ja kui me tahame, et inim-, inimõigusi võetaks tõsiselt, siis ei ole see sugugi nii kerge ülesanne aga igatahes nemad on valmis, et meie parlamendist neid, äh, neile külla tuleme ja meie rõhutasime, et äh, nemad võiksid ka jälgida meie istungeid. Äh, Euroopa Nõukogu osas on valmi-, valmi-, valitud uus inimõiguste ülemvolinik härra Muisnieks Lätist ta oli varem äh, Euroopa Komisjonis siis rassismi ja sallimatuse vastase töörühma juht, nii et, et ma loodan, et me kohtume temaga varsti, ma kutsun ta meie järgmisele kohtumisele, härra Hammerbergiga kohtun Strasbourgis järgmisel nädalal, tänan teda hea koostöö eest meie komisjoniga äh, Venemaa ja Süüria osas ma tegin pressiteate neljandal veebruaril meenutades äh, Venemaale, millised on äh, nende kohustused äh, inimõiguste vallas, kui nad hakkavad hääletama resolutsiooni üle, Süüria resolutsiooni üle ÜRO Julgeolekunõukogus. selles pressiteates ma rõhutasin samuti, et me kritiseerime seda, et Venemaa sõjaliselt toetab president Assadit ning neljandad veebruari meeleavaldused nende kohta ütlesime, et Venemaa äh, võimud peaksid austama meile äh, neid, äh, seda arvamuse avaldamise vabadust kohtusin ka mõned nädalad tagasi Maroko suursaadikuga ja tõstatasin küsimuse endise Maroko poksi tšempioni kohta, kes oli surma mõistetud. aga tema kohtuasi ei vastanud rahvusvahelistele standarditele, seetõttu ma rõhutasin, et oleks äärmiselt tore, kui kuningas talle armu annaks ja kuningas tegigi seda. Äh, äh, kahe teise juhtumi kohta mul veel ei ole vastuseid äh, tulnud, aga ma kirjutasin veel ka Eritrea võimudele seoses David Isaki juhtumiga, tema nimel on paljud teist juba aastaid lobitööd teinud. ma arvan, et ta on Eritrea kõige pikaajalisem poliitvang, tegemist on Rootsi kodaniku ajakirjanikuna, ajakirjanikuga ning ma palusin, et Euroopa delegatsioon Asmaras ja parlamendi president ka tõesti tegeleksid selle juhtumiga ning ma loodan, et see vaikne diplomaatia toimib, aga tegemist on tõesti väga tõsise juhtumiga nüüd äh, koos äh, Aleksander Lambsdorfiga, kes on ÜRO töörühma juht, äh, üritasime Ahvetis anda siis aru meie külaskäigust ÜRO Peaassambleele möödunud aasta novembris, need kuupäevad muutusid korduvalt ja ikkagi me ei ole suutnud siis ühtset, ühest kuupäeva leida ja nüüd ma siis annaksin teile lühidalt ülevaate sellest, mis siis toimus me, meil oli mitmeid kohtumisi ja äh, meie delegatsiooni esitasid siis äh, mina, proua Andrikene ja Gustav Sala ning äh, me kohtusime erineva, erinevate inimestega, tõstatasime alati inimõiguste küsimuse, me keskendusime Lähis-Idale, meil oli väga huvitav kohtumine Iisraeli suursaadikuga Äh, samuti Palestiina esindajaga. me äh, pöörasime väga suurt tähelepanu sellele, kuidas siis äh, Peaassamblees Palestiina teemat käsitletakse. meil olid ka veel siis kohtumised, kus keskendusime Süüriale, Liibüale ja Egiptusele ja kohtusime ka Christopher Rossiga ja rääkisime olukorrast Lääne-Saharas. ma ei hakka siin laskuma üksikasjadesse, aga tema arvates ei ole Araabia kevad eriti aidanud äh, sealsele konfliktile ja inimõiguste olukorrale poliitilist lahendust leida Lääne-Sahara on meie päevakorras selle aasta esimesel poolel ning ma üritan vaadata, kas Ahvet ja, ja härra Prokk, et kas me saaks äkki nendega teha ühisistungi ja nagu Christopher Ross ütles, ta on valmis siia tulema. aga äh, eelmisel aastal Ahveti kutset ta vastu ei võtnud, nii et, et võib-olla äh, peame olema ettevaatlikud, igatahes oleks tore, kui ta siia saaks tulla. nüüd konkreetsete inimõiguste küsimuses me saime teada, et et äh, Araabia kevad äh,, äh, et Araabia äh, kevad Äh, Egiptuses võib-olla äh, muudab seda, kuidas inimesed hääletavad, äh, üha rohkem pööratakse tähelepanu inimõigustele ja ini, inimõiguste poliitikale üldse, seda oli tore kuulda. novembris oli suhtumine väga positiivne, loodeti, et läheb läbi resolutsioon Süüria teemal ja taheti vastu võtta väga kaugeleulatuvat resolutsiooni, aga kui me näeme, see resolutsioon kuhugi välja ei jõudnud, julgeolekunõukogust kaugemale ta ei läinud. taheti viidata ka siis äh, sõjakuritegudele ja taheti seda Süüria juhtumit äh, anda ka rahvusvahelisele kriminaalkohtule, aga see ettepanek ei saanud toetust veel üheks positiivseks arenguks oli see, et väga paljud toetasid seda, et Iraani osas peaks olema eriraportöör ja erimehhanism ning mis puudutab üldist perioodilist läbivaatamist, siis valitsused äh, on kriitikaga nõus ja on valmis kriitikat teiste, teiste, teiste riikide poolt tehtavat kriitikat ära kuulama. nii et, et võib öelda, et see on ka positiivne areng ja nüüd me jõuame siis äh, nende läbivaatamiste teise vooru ning eks me näe, kas need riigid ka oma lubadused on ellu viinud nii et, et siis me saame anda juba täpsema hinnangu selle kohta, kas need äh, perioodilised korrapärased läbivaatamised ka midagi muudavad või ei. Äh, minu arvates oli tegemist äh, väga hea ettevõtmisega, et meil on siin Troa ja Ahveti ühisdelegatsioon ning härra Lambsdorff minu arvates tegi meiega väga head koostööd ning teisel päeval juhtisin kõiki istungeid mina, aga ma arvan, et meil mingeid probleeme ei olnud ning me pöörasime väga palju tähelepanu okay, so... erinevatele küsimustele. härra Lambsdorff ähm, annab ahvetisse ähm, aru kahekümne üheksandal veebruaril ja mina olen sel päeval Birmas delegatsiooniga, nii et, et proua Andrikene, oleks väga tore, kui teie saaksite seal kohal olla ning pärast äh, annaksite siis meile äh, aru. niisiis, nii palju siis äh, juhataja teadaannetest ja nüüd jõuame esimese päris päevakorrapunktini tegemist on siis ähm, äh, välisteenistuse ühised teatise teemaga inimõ-, inimõigused ja demokraatia Euroopa Liidu välistegevuse keskmesse, kuidas leida tõhusamat lähenemisviisi. nii et, et tundub, et, et tegemist on äh, huvitava raportiga, me arutame nüüd siis seda teatist, mille proua Ashton esitas äh, detsembris see on siis see alus, millele me äh, tugineme omapoolse panuse andmisel. ning enne seda, kui see teatis avaldati, tegi meile väga muret protsess, sest et kui Äh, sest kui meil on vaja selgitada, kuidas inimõigusi asju paremini ajada, siis meie igatahes oleme küll väga pettunud selles, et meil ei olnud võimalik üks, äh, anda üksikasjalikku panust sellesse arutelusse. ma olen saatnud äh, laiendatud juhatusele ka sellekohase kirja ja ma tegin seda novembri lõpus, minu arvates on siin tegu äh, nii-öelda lähtepunktiga. selles kirjas me tõstatasime mõned küsimused, mis on meie jaoks olulised ja meil on nüüd tõesti väga hea meel selle üle, et meil on rohkem aega ja et liikmesriigid omalt poolt ähm, on ka äh, hakanud üksikasjalikumalt äh, asjast sisulisest küljest kõnelema ning minu arvates sooviksid nad nüüd, et neil oleks selline kõikehõlmav tegevuskava ja, ja asjade läbivaatamine. siiamaani nii et, et me võtame selle teema arutusele, kui me räägime kahe tuhande kümnenda aasta aastaaruandest ja me otsustasime, et selles raportis peaks olema ka mõningaid mõtteid mõtteid äh, siis selles osas, kuidas inimõigusi äh, läbi vaadata. täna hommikul otsustasime, otsustasime me, et parlamendi raport äh, inimõiguste teemal, et raportööriks on Roheliste fraktsiooni esindaja, selleks saab härra Tavares ning ma arvan, et nüüd ei takista miski meil siis Äh, alustamast üksikasjalikku tööd. ning äh, mul on väga hea meel, et me saame seda teemat arutada. härra Kopovski, kes äh, välisteenistuses sellega tegeleb, on siin täna kohal. tema on selle teemaga väga kursis, tema just tegeleb siis selle asjaga välisteenistuses ja tema alustabki tänast arutelu tutvustades siis kõigepealt, kui kaugele see asi on jõudnud, kui kaugele on siis arutelud äh, selle läbivaatamise osas jõudnud. tahaksin teile ka meelde tuletada, et me tegime ettepaneku, et selle protsessi lõpus võib-olla kõik Euroopa Liidu institutsioonid peaksid jõudma ühisele kokkuleppele, olgu see siis kas deklaratsiooni või millegi muu kujul, kus siis rõhutatakse, kui olulised inimõigused on. ja eks näis, kas selline asi äh, teoks saab, tõstatasin selle mõtte kõneledes Taani välisministriga, eesistujamaa ei ole vastu aga nagu alati äh, äh, sellistel puhkudel ka mõned liikmesriigid ei ole vastu, vabaühendused ei ole vastu, sellepärast et see tugevdab selle teema käsitlust. aga väga oluline on nüüd, et, et me töötame välja strateegia, kuidas seda saavutada nii et, et me peame vaatama, kuidas siis kõik Euroopa Liidu institutsioonid eh, inimõiguste küsimustele lähenevad ja härra Schulz oli ka sellest väga huvitatud, tema leidis, et selline deklaratsioon oleks väga huvitav ja meil on veel jäänud järele kaks pool aastat oma ametiajast, nii et, et eh, võib-olla oleks tore, kui selline deklaratsioon sünniks Taani eesistumise lõpuks. niisiis. ja nüüd annaksin siis sõna härra Popovskile, kes räägib meile siis, kuidas selle inimõiguste ülevaatamisega olukord on. Uh, ma... suur tänu, proua esimees, tere hommikust, ma eh, vabandan, et olen meesterahvas ja halli riietunud, aga nüüd pole enam midagi teha. jah, tõesti, teil on õigus. me oleme protsessi alguses, kuid nagu me kõik teame, siis sellel protsessil on päris pikk ajalugu. ja ma arvan, et tegelikult oleks õiglane öelda, et asjad pole alati olnud lihtsad. nii et äh, selle esimese sammuni jõudmine inimõiguste ülevaatamisel ei olnud lihtne, kuid me arvasime, et meil oli tõesti äh, vaja kõigepealt korralik vundament äh, püstitada, enne kui me hakkame tegema ja mis puudutab erinevate huvigruppide investeeritud aega, siis see aeg polnud kohe kindlasti raisatud Euroopa Parlament on olnud selle protsessi algusest, peaaegu algusest peale kaasatud olnud ja võtsime juba kaheteistkümnendal vabaühenduste foorumil kahe tuhande kümnenda aasta juulis äh, osa ja me oleme olnud tõesti ka esindatud mujal erinevate liikmete kaudu. ning peale selle ka äh, kõrge esindaja on rääkinud nendest küsimustest täiskogul viimane kord detsembrikuus. olen veendunud, et te tegelikult teate ühisteatise sisu, tahtsin teile veel kord välja tuua need põhilised punktid selleks, et te teaksite umbes, milline on see tagapõhi tagapõhisise Euroopa Liidu poliitikate jaoks inimõiguste ja demokraatia osas ja see keskendub neljale osale. esiteks Euroopa Liidu poliitikate läbiviimine selleks, et meie tegevus oleks tõhusam. sinna alla kuulub see, et me vaatame alati eraldi erinevaid riike, koostame nende jaoks strateegiadokumente, siis on meil kampaaniad Käti äh, Ashton on teinud ka ettepanekuid, et kohtuvõimu reform, naiste õigused ja laste õigused tuleb äh, kaitsta. ja peale selle peame keskenduma ka Euroopa Liidu naaberriikidele ja isegi kaugemale. tuleb kaasata ka ühiskonna, kodanikuühiskond ja inimõiguste kaitsjad. peale selle teiseks oli väga õige välja töötada poliitika, mis on sel- äh,, igatepidi järjekindel ja siin on tõesti erinevad poliitikavaldkonnad omavahel ühendatud ja me räägime siin kaubandusest, kriisi ohjamisest, terrorismivastasest võitlusest, õigluse, rahu tagamisest, need on valdkonnad, mis on tihti erinevad ja need tuleb ühe laua taha tuua. Kofi Annani raportis on öeldud, et meil ei ole võimalik arengut ilma julgeolekut ja julgeolekut ilma arenguta ja peale selle tuleb alati kaitsta ka inimõigusi nii et meil tõesti tuleb ära kasutada kõik need erinevad meetmed, mis meil on arenguabi ja inimõiguste klauslitega loodud selleks, et äh, tegutseda järjekindlalt. kolmandaks tuuakse välja äh, tugevad äh, partnerlused nii mitmepoolsetel kui ka kahepoolsetel tasanditel ja meil tuleb maksimeerida dialoogide võimalusi selleks, et täita oma lubadusi. ja neljandaks me peame hoolitsema Euroopas sellest, et kõik meie püüdlused erinevates poliitikavaldkondades läheksid ühes suunas. ja üheks võimaluseks seda saavutada, see pole ainus võimalus, aga üks võimalus on see, et meil oleks Brüsseli põhine töörühm ja tundub, et see viiakse ka ellu ja teiseks tuleb vaadata ka, kuidas Euroopa Liit räägib inimõigustest äh, ülejäänud maailmaga nii et tõesti väga hea oleks, kui me need mõtted ka tõesti ellu viiksime. see oleks panus praegustele läbirääkimistele Euroopa Liidu institutsioonide vahel selleks, et välja töötada järjekindlamat ja ühtsemat äh, strateegiat inimõiguste osas ette nähtud väga palju erinevaid tegevusi ja järgmiseks sammuks peaks olema institutsionaalsete läbirääkimiste kaudu jõuda kokkule Euroopa Liidu lähenemises see protsess on juba alanud ja on täiesti selge, et Euroopa Parlamendil on siin oma huvid ja on, on, parlament on ka oma märgi maha pannud. detsembrikuus Käti Ashton ütles, et ta on valmis Euroopa Liidu eriesindaja ametisse nimetama inimõiguste alas, et tegemist oleks nii-öelda katalüsaatorina, kes tegeleks siis katalüsaatorina ja tooks välja Euroopa Liidu profiili teisipäeval sellel nädalal toimusid esimesed arutelud nõukogus poliitilise julgeoleku töörühmas selle ühisteatise üle ja seal räägiti äh, nende ülesannete paikapanekust, mis Euroopa Liidu või eriesindajal oleks. siiamaani töötatakse välja tulevast mandaati mis tähendaks seda, et tuleks keskenduda just väljapoole Euroopa Liitu, ehk et Euroopa Liit peaks olema paremini esindatud, eriti just avalikus diplomaatias. me peaksime ka kolmandate riikide valitsustega paremini koostööd tegema ja kohtumisi korraldama. on täiesti ilmselge, et Euroopa Liidu eriesindaja peaks hästi sobima praegusesse inimõiguste kaitsmise süsteemi Euroopa välisteenistuse sees ja et ta ei tohiks äh, dubleerida seda tööd, mida juba praegu Euroopa Liidu välisteenistuses tehakse, nii et neid ettepanekuid tehti juba päris mitmel poolt, nii et seetõttu oleks väga tähtis muuta Euroopa välisteenistuse tööd tõhusamaks. meil tuleb mõelda ka mandaadi juriidilise poole peale, sellepärast et tegemist oleks esimese korraga, kus Euroopa Liit nimetaks ametisse eriesindaja teatud valdkonnas siiamaani on keskendutud kas regioonile või riigile, meil ei ole kunagi ühes teemavaldkonnas olnud eriesindajat. Äh, meil oli Javier Solana kõrge esindajana ja üks äh, inimestest, kes veel on inimõigustega tegelenud, istub siin minu vasakul käed, kuid meil ei ole kunagi varem olnud mingit sellist ühe valdkonna eriesindajat äh, ja mis puudutab juriidilist poolt, siis meil tõesti tuleb teha komisjoniga tihedat koostööd selleks, et äh, mandaat oleks tõesti ka õiguslikult äh, äh, ära kindlustatud. ja et me ei läheks kaugemale julgeolekupoliitikat. liikmesriikide esindajad rääkisid ka tulevasest tegevuskavast, mis siis ülevaatamise ajal oleks nii-öelda rakendamise etapis ja sellesse suhtuti päris positiivselt. seda ei toetatud nüüd võib-olla küll ühehäälselt, toetus oli suur, ühehäälne toetuse saamine oleks praegu võib-olla liiga ennatlik ja mõelda selle peale, mida siis võiks teha ning äh, millised oleksid need ettepanekud järgnevatel nädalatel. mõned liikmesriigid kutsusid üles Äh, koostama poliitilist dokumenti, et kas oleks mõni resolutsioon, nõukogu järeldused, äh, selle üle tuleb järele mõelda, enne kui me teeme järgmise sammu, peaksime mõtlema, kuidas olla võimalikult tõhus, et me ei dubleeriks äh, erinevate tööde koostamist juba praegu, me oleme avatud erinevatele mõtetele ja panin kirja ka selle, mida proua Lohpiiler ütles Äh, selle kohta, mida siin parlamendis on selle kohta öeldud ja mõeldud. meie jaoks on väga tähtis ka parlamendi äh, tööd kaasata oma raportitesse. nii et me tõesti saaksime erinevate institutsioonide ühise platvormi, see peaks olema meie eesmärgiks. ning väga paljud liikmesriigid mõtlevad samas suunas, nii et ma arvan, et tegelikult meie lähtekoht läbirääkimisteks on päris hea. nüüd ajakava osas me, liikmesriigid äh, julgustasid meid äh, lõpetada töö tegevuskava ja inimõiguste ja eriesindaja mandaadi osas juunikuuks ehk siis Taani eesistumise lõpuks. ja see oleks ka meie eesmärgiks. praegusel hetkel toimub meil poliitiline süntees ja me eh, Kimnichi läbirääkimistel Kopenhaagenis eh, märtsikuus võib-olla peaksime kaheksandal ja üheksandal märtsil siis välisministritega seda küsimust arutama ja Käti Ashton on teinud juba ettepaneku ministeeriumi tasandil läbirääkimisi pidada. seal ei töötataks veel välja tegevuskava, kuid oleks võimalus pidada maha üldine arutelu inimõiguste alal ja ma arvan, et äh, ministrid võtsid selle ettepanekuga väga suure rõõmuga vastu ning Käti saadab ka äh, kirja selleks, et see mitteametlik kohtumine siis kokku kutsuda. meie ajakava on ambitsioonikas, aga me arvame, et see on ka realistlik ning me juba põnevusega ootame järgmiste sammude tegemist nagu näiteks äh, välisteenuste, välisteenuse informeerimist äh, tööst, mis on järgnenud pärast ühisteatise avaldamist. ma ütlesin kohe alguses, et, äh, et see ühisteatis oli esimene samm ja võimalus kõrgele esindajale paika panna öö, ähm, nii-öelda verstapostit, kuidas tema kavatseb panustada sellesse inimõiguste alasesse ülevaatesse. suur tänu! Uh, suur tänu, härra Popovski! suur tänu teile! enne, kui ma annan sõna David Miklasele inimõiguste organisatsioonide võrgustikust, härra Popovski, te ütlesite, et äh, ajakava on päris ambitsioonikas, vastavalt äh, sekretariaadi informatsioonile me oleme otsustanud raportööri osas ja kas oleks nüüd võimalik, et meie rapo-, parlamendis võtame vastu oma raporti juba juunikuu täiskogul? äkki paneksime selle kõrva taha, et äh, me mõtleksime kõikidele nendele erinevatele kohtumistele. David Niklas Uh, suur tänu teile. see on mul esimene võimalus äh, pöörduda äh, inimõiguste komisjoni poole pärast seda, kui teid äh, valiti selle komisjoni esimeheks. ma soovin teile palju õnne ja soovin tihedat koostööd meie organisatsiooniga. mis puudutab nüüd teatist, siis väga paljud meie seast, kes äh, selle ülevaateprotsessiga on tööd teinud viimase paari aasta jooksul, on täiesti nõus sellega, mida härra Popovski ütles alguses. see ei ole olnud sugugi mitte lihtne protsess. väga mm, frustreeriv on see kohati olnud. ning äh, see tekitab minus äh, ühest küljest äh, suuremat julgust, teisest küljest muret, et meil on äh, nüüd, et see dokument on nüüd uue protsessi algus. aga samas ta ei too vastuseid paljudele küsimustele. see on dokument, mis tõstatab rohkem küsimusi, kui ta vastata suudab, vähemalt oma praegusel kujul loodetavasti järgmise kuue kuu jooksul on võimalusi eh, leida vastused neile küsimustele, mis kaasaks parlamendi ja ka kodanikuühiskonna liikmed. ma loodan, et need vastused on võimalik suhteliselt kiiresti eh, vast-, saada, sest eh, me oleme arutanud inimõiguste küsimusi siin juba viimased paar aastat, selle peale on läinud väga paljude inimeste aega mida oleks pidanud tegelikult seda, selle poliitika rakendamiseks võinud kulutada. see puudutab nii institutsioonides töötavaid inimesi kui kodanikuühiskondade ja organisatsioonide liikmeid. nii et äh, oleks hea, kui me suudaks välja töötada poliitika, mida oleks võimalik rakendama hakata juba äh, Taani eesistumise aja lõpuks. ning äh, teatis äh, tõstatab meie jaoks väga palju küsimusi ja ma tahaksin rääkida äh, Ähm, äh, sellest HIDN-ile äh, äh, esitati see novembris. meie leiame, et on olemas miinimumtingimused ning meie sooviks, et me miinimumtingimused, mis selles ülevaateprotsessis kajastuks, neid oleks üsna palju. me näeme, et on toimunud teatud edusamme üsnagi mitmes küsimuses, kuid me siiski pole veel lõpp, lõpuni jõudnud, ma tuleks kiiresti läbi mõne, räägiks kiiresti mõnest punktist. esimene punkt, mille me tõstatasime, on see, et strateegia peaks tegelema konkreetsema, konkreetselt rääkima rahvusvahelistest õiguslikest standarditest, mitte ainult inimõigustest. see, see on suudetud lahendada selles teatise Eh, viimastel aastatel oleme näinud, kuidas keelekasutus halveneb Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu institutsioonides eh, inimõiguste suhtes. Eh, me ei räägi enam universaalsetest põhimõtetest, me räägime pigem Euroopa väärtustest ja räägime väärtustest kui, kui legaalsetest küsimustest ning äh, siin dokumendis on seda ka tõsiselt välja äh, öeldud ja see on väga hea samm edasi. teiseks, HIDN äh, tegeleb ka meie välise sisetegevuse kokkulangevust ning ja meie te-, nimetame seda kolmesaja kuuekümne kraadiseks kokkulangevuseks me oleme rääkinud äh, Amnestiga sellest juba äh, aastaid, et oleks vajadust suurem, äh, suuremat kokkulangevust inimõiguste respekteerimises Euroopa Liidu siseselt ja inimõiguste kaitsemine, kaitsmine väljaspool Euroopa Liitu. esimest korda hakatakse Euroopa Liidus seda pisut tõsiselt võtma, me tervitame seda. ma jälgisin tähelepanelikult Belgia poolt võetud samme eh, Belgia esitamise ajal. me näeme tõesti nüüd esimest korda, et seda küsimust võetakse tõsiselt. ning eh, teatises eh, vastuseid ei ole, küsimusi ei ole ning see tähendab seda, et mõttetööd tuleb järgmistel kuudel tõsiselt teha, kuidas oleks võimalik seda vastuseid leida, kuidas oleks süsteem toimima hakkaks, mis hindaks ka Euroopa Liidus siseseid inimõigusi ning äh, kolmas punkt, mille me tõstatame oma dokumendis, äh, puudutab vajadust, et Euroopa Liidu välispoliitika keskmeks oleks inglis, äh, oleks inimõigused ja et me süvalaiendaks seda oma olulisemate poliitikate sekka. üks suuremaid probleeme selle teatisega Äh, üks suuremaid probleeme on olnud, äh, on olnud äh, teadmiste vähesus, segadus selle üle, kes, ähm, kus, millal, kuidas peaks tegema, kuidas inimõiguspoliitika mõjutab inimõiguste tegevust, nende inim-, nende kodanike tegevust, kes ei tegele kogu aeg inimõigustega, kes ei ole inimõiguste direktoraadis, kes tegelevad teistes nõukogu geograafilistes töörühmades küsimus on tõstatatud, kuid vastuseid ei ole, selgeid suuniseid endiselt ei ole selle kohta, kuidas inimõigusi tuleks eh, kohelda meie välispoliitikas. neljas punkt, mille me tõstatasime, puudutas eh, eh, liikmesriikide rolli, eriti just inimõiguste rakendamist, sest oleme viimastel aastatel täheldanud, et inim-, et liikmesriigid ei ei tegele inimõiguste küsimustega enam nii tõsiselt viimase paari aasta jooksul, kui nad seda varem on teinud. loodetavasti nõukogu vastuses teatisele suudab vastata. on räägitud selles teatises väga lühidalt liikmesriikide, liikmesriikide rollist ning viies punkt, mille me tõstatame, puudutab koolitust inimõiguste alast koolitust äh, kõigile äh, ametnikele ning äh, diplomaatide, diplomaatide teenistus hinnangus peaks olema hinnang ka nende tegevuse osas inimõiguste valdkonnas. see peaks olema kohustuslik kõigile neile Euroopa Liidu delegatsiooni esinduste liikmetele praegusel hetkel hinnangu osa selles teatises on täielikult puudu. sellega tuleks ikkagi veel tegeleda. kuues punkt, mida me mainisime, puudutas äh, läbipaistvust ja aruandlust, eriti partnerluses kodanikuühiskonnaga ning konsultatsioonidega äh, kodanikuühiskonna esindajatega, selles osas on teatises üsnagi hästi eh, eh, häid selgitusi, see on oluline Euroopa institutsioonide jaoks, eriti eh, möödunud aastaste sündmuste raames Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. me peame kodanikuühiskonda tõsiselt suhtlema, suhtuma kui partneritesse, samas on tendents sellele, et konsulteeritakse Eh, et see, need konsultatsioonid nii Euroopa institutsioonides kui koha peal, et seda võetakse lihtsalt kui, ehm, kui, ehm, eh, kui lihtsalt eh, linnukest paberil. seda ei võeta väga tõsiselt. me peaksime koostama dokumendi selle kohta, millised, milline peaks konsultatsioon õieti välja nägema. me saatsime baroness Ashtonile juba kahe tuhande kümnendal aastal, kuid me kavatseme äh, selle ülevaate protsessi kaasata kõik institutsioonid ning seitsmes punkt, mille me tõstatas, puudutas eriesindajad. ma, mul on väga hea meel selle üle, et äh, nõukogusiseselt äh, toimuvad äh, toimuvad, toimub töö, et eriesindaja nimetatakse ametisse, selle nimel, et esimene eriesindaja nimetatakse ametisse Taani eesistumise aja lõpuks juba. me ei pea sellega ootama, ma äh, sooviksin rääkida ka kirjast, mille HIDN äh, saatis, koopia saatis ka, saadeti ka teie komisjoni liikmetele, rääkisime selle kohta, milline peaks meie meelest olema äh, inimõiguste eriesindaja mandaat, millist rolli peaks ta mängima, seda nii Euroopa Liidu väliselt kui Euroopa Liidu siseselt. ja peaks ta ühtlasi kindlaks tegema, et Euroopa Liidu liikmesriigid oleks sellesse poliitikasse kaasatud. ning meie kaheksas punkt oli seotud nõukogu eh, otsuse langetusstruktuuride efektiivsuse kohta, kuidas nad tegelevad inimõiguste küsimustega. Eh, see, et sellest ei ole teadises sõnagi, sellest peaks eh, midagi olema, et nõukogu vastaks. väga hea dokument on selle kohta, mis koostati Austria eesistumise ajal. see on seotud sellega, kuidas nõukogu töörühmad E, peaks inimõigustega tegelema päevakorras. E, õnnetuseks seda dokumenti pole tegelikult kunagi ellu, ellu rakendatud e, ja see nõukogu peaks selle uuesti kasutusse võtma ning viimane punkt, mille me tõstatasime möödunud aasta oktoobris, puudutas seda, et strateegia peaks kaasama kõiki institutsioone äh, ja siduma kõiki institutsioone, tegu peaks olema e, ühisstrateegiaga, see puudu-, peaks, tohiks puudutada ainult komisjoni, parlamenti või välisteenistust, see, institutsioonid peaks käsikäes töötama ning mul on väga hea meel selle üle, et, e, et esimees ütles, et tema üritab samuti leida võimalusi, kuidas e, dokument võidaks koostada juba tooni esitamise lõpuks, kõik institutsioonid üheskoos, komisjon, välisteenistus, nõukogu eh, peaks, eh, peaks välja selgitama, milline peaks olema igaühe individuaalne roll selleks, et välja töötada efektiivne inimõiguste poliitika, aitäh! aitäh, härra Nichols! suur tänu ka teie võrgustikule, et te seda tööd nii tähelepanelikult jälgitud olnud olete. Eh, viimastel aastatel on olnud paljudel vabaühendustel väga erinevad e e eelistused ning teie soovitused on meie jaoks väga väärtuslikud, nad kindlasti mõjutavad meie tööd. tänan ja nüüd annan sõna raportöörile härra Tavares. Thank you very much uh,. Thank you, Mr Popovski, thank you, Mr. suur tänu, suur tänu mõlemale eelkõnelejale nende ettekannete eest. meie jaoks on see ühisteatis väga suure tähtsusega. me arvame, et seal on väga huvitavad kontseptsioonid äh, mida tasub edasi arendada ning äh, parlament peaks ja tahaks ka neid edasi arendada ning olla ka osapool selles äh, protsessis. sest meil oleks ka vaja maha pidada strateegiline arutelu selle üle, milline peaks olema filosoofia, metodoloogia ja ka Euroopa Liidu poliitikate rakendamine inimõiguste alal mina räägin siin Roheliste fraktsiooni raportöörina. ma olen ka Roheliste fraktsioonis koordinaator ja meie jaoks on see raport väga suure tähtsusega. parlament on tegelikult juba hakanud mõtlema selle peale, kuidas inimõiguste alast poliitikat strateegiliselt välja kujundada. härra Hauiti raportis on seda tehtud ja me arutame seda ka kohe paari minuti pärast. ja otse loomulikult äh, Euroopa Parlament on tõesti huvitatud inimõiguste alasest võit-, võitlusest. võrreldes äh, meid nüüd teiste parlamentidega, siis Euroopa Parlamendil on inimõiguste kaitsmise osas äh, täiesti erakordne roll ja seda ka seetõttu, et parlament on üles näidanud äärmist loovust selle küsimuse arutamisel. nii et äh, selles ühisteatises ja ka meie raportis tuleb väga selgelt siis välja, kuidas meie näeme oma rolli. ma, nagu meie esimees ütles äh,, tahan ka mina toonitada, et tegemist on tõesti kõigest äh, stardipakuga ja on terve rida küsimusi, millele tuleb leida vastus, nagu näiteks metodoloogia küsimus, tegevuskava, milline see peaks välja nägema. härra Niklas ja teie, härra Popovski ka tõstatasite päris mitmeid küsimusi. näiteks küsimus selle kohta, kuidas inimõigusi rakendada, kuidas nõupidamisi pidada ja me oleme väga huvitatud sellest teie dokumendist, kuidas äh, nõupidamisi läbi pidada, sest on tõesti väga tähtis, et meil oleks äh, võimalikult palju erinevaid äh, võimalusi. meie oleme diploma-, me oleme poliitiline institutsioon, mitte isegi diplomaatiline, aga isegi poliitiline institutsioon peab äh, võimalikult palju keskenduma äh, eesmärkidele, usaldusväärsele informatsioonile ja suurepärasele koostööle välisteenistuse komisjoni ja nõukoguga. on mõned küsimused, mida me hiljuti arutasime. ja ma tahaksin välja tuua kaks küsimust, mis minu arvates on väga tähtsad just selles mõttes, et kuidas edasi minna. me oleme näinud palju muutusi, näiteks just Araabia kevade kaudu, aga me peaksime keskenduma ka sellele, mis on toimunud Euroopas. Euroopas toimusid institutsionaalsed reformid Lissaboni lepingu tõttu ja tegelikult ka kriisi tõttu ning Euroopa Liidu poliitikad peavad nüüd äh, otsustama ka, kuidas kriisist välja tulla. tundub, et võib-olla esialgu tundub, et see ei puutu kuidagi inimõigustesse, kuid tegelikult toimub, sellepärast et see puudutab meie suhteid teiste riikidega, äh, ja see toob välja need tugevused ja nõrkused, mis Euroopa Liidul praegusel hetkel on. me näeme, et kriisi tõttu liikmesriigid on sattunud rohkem sõltuvusse majanduslikust toetusest, poliitilisest koordineerimistööst ja dialoogist kolmandate riikidega. see on midagi, mille üle Euroopa Liit peab järele mõtlema. peame mõtlema, kuidas olla tõhusam ka kriisiaegadel äh, mil osad meie partneritest äh, on hakanud kasutama uusi vahendeid, kuid seda võib-olla mitte alati inimõiguste alal. ja meil tuleb seda välja öelda, sellepärast et parlamendis äh, me ütleme, et äh, seesama kehtib ka Euroopa jaoks ja Euroopa on usaldusväärsem, kui me alustame oma kodutööd tõesti koduõuest. kui liikmesriigid hakkavad võitlema ja jätkavad võitlust inimõiguste alal juba oma koduõuel ja seda niimoodi äh,, nagu ka näiteks mõned ettevõtted väljaspool Euroopa Liitu. nii et see on meie jaoks väga tähtis ja nii et äh, võib tõesti toonitada seda tööd, mida meie institutsioonid äh, teevad ka väljaspool Euroopa Liitu. peale selle väga tähtis on toonitada seda vajadust olla tõhus, et meil on vaja selget ajakava selle dokumendi läbivaatamiseks. minu arvates oli väga huvitav see, et äh, institutsioonid liiguvad poliitilise deklaratsiooni suunas see on väga huvitav, mõeldes kõikidele nendele erinevatele küsimustele. meil tõesti tuleb kokku saada ja välja töötada dokument, mis on institutsionaalses mõttes vettpidav, aga mis on ka sisult tugev ja tõhus palju ütlev, ehk et meil on vaja dokumenti, millega tõesti on võimalik midagi saavutada. nii et ma arvan, et me oleme kõik valmis selles suunas edasi liikuma ning ma olen veendunud, et meie tööl on ka korralik tulemus ja kõik need mainitud nüansid kajastuvad ka seal, suur tänu! suur tänu ja nüüd härra Howitt uh,! aitäh! ja tere teile, härra Vskoviski, te olete teist korda siin selles komisjonis ja väga hea on teid jälle siit näha. me oleme aastaid koostööd teinud. välisteenistus, meil on, mul on teile küsimus seoses nende pro-, protseduuriliste küsimustega Äh, mul on väga hea meel, et me oleme pööranud nüüd rohkem tähelepanu strateegilistele elementidele ja see raport, mis Inimõiguste Nõukogus just äh, heaks kiideti, see resolutsioon on ka väga hea ja me kõik teeme koostööd selleks, et äh, saata siis äh, sidusad sõnumid äh, nii välisteenistusest kui ka parlamendi erinevatelt fraktsioonidelt, nii et, et ma tõesti tervitan seda koostööd, mis meil on, aga ma tahaksin teile ka öelda, et me siit parlamendi poole pealt püüame siis saata ka väga selget sõnumit mulle meeldis väga paljugi, mida härra Popovski täna hommikul ütles Äh, väga hea on kõnelda äh, väärtustest ja põhimõtetest ja nende poolest on see parunes Ashtoni koostatud dokument tõesti väga tugev. Äh, me siin Euroopa Liidus räägime inimõigustest, aga võib-olla alati me ei ole olnud nii hoolikad, nagu oleksime pidanud olema, kui jutt on inimõigustest, kinnipidamisest, rahvusvahelisest humanitaarõigusest. nii et, et ma arvan, et see teatis on selles osas väga hea ja saadab tõesti väga selge sõnumi mina igatahes toetan äh, seda igati ja mm, ma suhtun suure poolehoiuga ka äh, kõrge esindaja proua Ashtoni äh, kavatsustesse tema kavatsusse, et inimõiguste poliitika ei jääks ainult paberile, vaid ka tegelikkuses midagi muudaks. võib-olla ta teeb seda natuke erinevalt, kui tavaliselt on te tehtud, aga ma arvan, et see on, see õigus tal on nii et, et mina igatahes väga tugevalt toetan kõike seda, mida ta detsembris täiskogul ütles, seda seisukohta, et et, et meil on nüüd eriesindaja ja, ja kuigi ta tegutses selles küsimuses väga ettevaatlikult, ma leian, et et on väga hea, et meil on keegi, kes on juriidilise haridusega ja, ja kes on ekspert ka rahvusvahelises humanitaarõiguses, on väga hea, sest selline inimene suudab Euroopa Liitu esindada, äh, suudab esindada proua Ashtonit äh, äh, väga kõrgel tasemel ka juriidilistes aruteludes ning ma arvan, et ta peaks võib-olla eeskuju võtma Ameerika mudelist nii et, et äh, võib-olla on, äh, me peaksime käituma ettevaatlikult, enne kui me loome selle Brüsseli põhise organi, aga igatahes me oleme seda teemat arutanud äh, ning et see idee nüüd lõpuks ometigi heaks kiideti, on tõesti väga teretulnud. vabaühendused ei ole võib-olla nii innukad, nad Äh, on seda mulle ise öelnud, sest et erinevad vabaühendused tegelevad erinevate teemadega. teisalt me üritame siin asju muuta, me üritame maailmas asju muuta ning ma arvan, et selles läbivaatamises või selles, mida välisteenistus kavatseb, ei ole midagi sellist, mida ei oleks võimalik teha. ja väga hea on, et me üritame asju lahendada ja, ja ka teised riigid teevad seda, miks siis meie ei peaks seda tegema? nii et, et äh, ma tõesti toetan äh, seda lähenemist. Äh, ma leian, et mõningad rakendusega seotud mõtted vajavad veel täiustamist. ma, nagu ma aru saan, on äh, plaan äh, siin äh, arutada seda siis, kui liikmesriigid hakkavad oma tegevuskavasid välja töötama, aga ma võib-olla see natukene jätab kõrvale praegu need keerulised küsimused, mis tuleks siiski kiiresti ära lahendada. igatahes on olemas soov vähemalt selle teemaga tegeleda ning nagu ma juba äh, Äh, ütlesin ka täiskogul, me peame radikaalselt äh, reformima inimõiguste dialoogi, need olemasolevad mehhanismid ei ole alati toiminud. nii et, et ma juhiksin tähelepanu sellele, et need mehhanismid praegu isegi toimivad vähem, kui nad toimisid enne välisteenistuse loomist ja ma ei taha siin äh, kritiseerida asjaosaliste häid kavatsusi, aga muutusi ei ole olnud, asi ei ole praegu rahuldav ja seetõttu me peame selle küsimusega tegelema. ma olen nõus sellega, mida inimõiguste võrgustiku esindaja ütles, samuti sellega, mida ütles välisteenistuse esindaja. meil on vaja sisu, sidusust, ma räägin sellest võib-olla hilisemas arutelus pikemalt. täiskogul ma sellel teemal juba sõna võtsin väga palju asju on, milles me kõik oleme Äh, ühel meelel ja selliseid asju ei ole vaja muuta, aga on teisi asju, mille muutmine võtab aega. nii et, et äh, ja tihtipeale, kui äh, asi ükskord lõpule jõuab, siis tuleb jällegi otsast peale hakata. nii et, et võib-olla asi ei ole selles, kas asjad peavad muutuma või ei, pigem on asi selles, millises tempos nad peavad muutuma Äh, selles dokumendis on nõrk koht, see on aruande kohustuslikkus ja seda ma käsitlen ka oma raportis, aga meie parlamendil on väga oluline roll mängida selles osas, mis puudutab siis äh, meie enda tegevuse läbipaistvust inimõiguste küsimustes ning selleks, et me saavutaksime neid muutusi, me peame olema usaldusväärsed meil on vaja häid suhteid äh, välisteenistuse ja inimõiguste allkomisjoni vahel ning äh, väga palju asju tuleks siis ka avalikustada, nii et, et me saaksime üksteist toetada ja et me saaksime anda ka aru oma kodanikele, et nad tõesti teaksid, mida me teeme ja, ja millised on need nõrgad kohad, millega tuleb tegeleda. ning me, ma, parlament ei taha siin endale saada rohkem võimu. lihtsalt, me lihtsalt nõuame, et oleks korralik läbipaistvus ja aruandlus. praegu see lüli on puudus ja ka eba, ja võrdsuse osas on ka probleeme nii et, et see on ka üks asi, millega tuleb tegeleda. ning lõpetuseks äh, tegemist on väga keerulise küsimusega. Äh, äh, nimelt äh, kultuuri küsimus. välisteenistuses üristatakse välja, välja töötada sellist organisatsioonilist kultuuri ja see on raske asi ning selleks läheb aega ja härra Popovski, teie oma töös kindlasti puutute sellega ka kokku aga üks põhjus, miks meie Euroopa Liidus ei ole inimõiguste küsimuses nii tõhusad, kui me peaksime olema, sellepärast et meil puudub just nimelt selline inimõiguste alane kultuur institutsioonides. ning me peaksime neid kultuuriga seonduvaid küsimusi äh, lahendada püüdma, me peame looma sellise inimõiguste kultuuri, aga Eh, see ei ole kerge, aga see peaks olema meie eesmärk ja seetõttu on väga oluline, et meil on praegu strateegiline läbivaatamine. aitäh! Thank you, Mr Howard, Madam Gomez. suur tänu ja proua Gomez! Thank you, Madam Chairperson uh.... suur tänu! ma olen nõus eelkõnelejatega mu sõber Rui Tavaresi ja ka teiste eelkõnelejate sõnadega. tahaksin lihtsalt öelda, et äh, mitte kuskil mujal kui just selles valdkonnas on väga hästi, väga vajalik toita seda inimõiguste alast kultuuri, tegeleda lõimimistööga ja tagada järjepidevus äh, Euroopa tagada järjepidevus inimõiguste poliitikates. ja seda eriti just äh, arengu osas, arengupoliitika osas, mis on äh, arenguvoliniku pädevuses ja mis katab äh, Euroopa Liidu suhted väga palju liik-, väga paljude riikidega, riikidega, kus me teeme arengutööd tihti on meil seal koloniaalsed suhted ja see selgitab, miks on äh, Cotonou raames äh, suhted nii erilise tähtsusega ja miks on inimõigused äh, nii tähtsad just nendes riikides, kus nendele pole tähelepanu pööratud. artiklis kaheksa ja üheksakümmend seitse Cotonou lepingus öeldakse seda kõike, kuid praktikas me näeme, et meil on väga tähtis finantsinstrument, millega me peaksime inimõiguste küsimusi lahendama, eriti just naiste õiguste küsimusi. aga praktilises elus jääb see nii-öelda tavapärase käitumise taha arengutööstuses ehk et tegelikult mitte midagi ei toimu see arenguabi instrument on tegelikult ainus, mis ei ole eelarvereana eraldi kirjas ja seetõttu parlamendil puudub selle üle kontroll. ja selline olukord on täiesti vastuvõetamatu, nii et üks asi, mida me peame nõudma, on just see, et äh, arengufondil oleks korralik eelarve ja et parlament saaks seda kontrollida, seda ka inimõiguste valdkonnas peale selle tuleb toita ka inimõiguste alast kultuuri, eriti just äh, mõeldes ka nendele erinevatele organitele Brüsselis äh,, mida katab Cotonou leping, aga jah, nagu öeldud, arengut ei ole ilma inimõigusteta. Uh, suur tänu, Anna! ja sinu sõnavõtt meenutas mulle seda, mida ma sain eile teada ühel kohtumisel, mille korraldas EAS, seal räägiti sa räägid ühest inimõiguste alasest äh, organisatsioonist ja selgus, et seal on täiesti teistsugune mõtlemine nende inimeste vahel, kes tegelevad arengutööga ja nende inimeste vahel, kes tegelevad inimõigustega ja need, kes selle organisatsiooni tööd jälgivad, siis muide järgmisel nädalal on nad Strasbourgis ja esitlevad seal oma tööd, võib-olla oleks hea, kui meie kaastöötajad saaksid sellele kohtumisele tulla, sest ma arvan, et meil on tõesti väga palju sellest õppida. kuueteistkümnendal veebruaril siin Brüsselis. nii et äh, võib-olla keegi saab sinna minna, see on väga tähtis ka vabaühenduste jaoks ja ma ei saa aru, miks vabaühendused ei peaks seal osalema, nii et see on ka üks võimalus olukorda lahendada. härra Kukan. Thank you, madam chair. aitäh inimõiguste raport kaks tuhat üheksa ning äh, Euroopa Liidu poliitika selles küsimuses on äh, nendes mõlemas dokumendis meie parlamendisaadikud nõudsime, et kõrge esindaja vaataks põhjalikult läbi kõigi Euroopa Liidu inimõiguste alaste instrumentide tõhususe ning äh, Äh, samuti äh, Euroopa inimõiguste ja demokraatia rahastamise vahendiga seonduva äh, ma arvan, et meil on vaja tõhusamat lähenemist Euroopa Liidu välispoliitikale inimõiguste ja demokraatia vallas. ja selle teatise tulemuseks peaks olema olemasolevate poliitikate ümbervaatamine ning uute vahendite loomine selleks, et me saaksime tõhusamalt äh, kaitsta ning süvalaiendada inimõigusi. see teatis äh, pakub välja meetmeid neljas valdkonnas Ähm, mehhanisme, integreerivaid poliitikaid, äh, partnerlusi ning seda, et me peame kõnelema ühel häälel. see eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu kohustusi inimõiguste vallas, tsiviilõiguste, poliitil-, kodanikuõiguste, poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste vallas Äh, on viimane aeg äh, hinnata iga Euroopa Liidu inimõiguste instrumendi tõhusust ning teha radikaalseid muudatusi selleks, et saavutada ambitsioonikaid eesmärke, mis on seatud Lissaboni lepingus. E äh, Euroopa Liit on väga oluline inimõiguste kaitsja ning peaks seda rolli ka mängima ambitsioonikad eesmärgid nõuavad ambitsioonikaid vahendeid ning meetmeid ning neid tuleb ellu rakendada viivitamatult. Euroopa Liidu lähenemine on äh, suunatud konkreetsetele riikidele, meil ei ole sellist äh, üks mudel kõigi jaoks lähenemist nii et, et me peame arvestama iga riigi puhul seal valitseva äh, konkreetse olukorraga, ainult niimoodi saame saavutada konkreetseid äh, tulemusi ja seda ütles ka härra Popovski. Äh, kõrge esindaja on lubanud pühenduda järgmise kolme aasta jooksul mõningatele olulistele teemadele nagu kohtureform, naiste ja laste õigused Euroopa Liit üritab integreerida inimõigusi kõigisse poliitikatesse, äh, kaasa arvatud need, mis puudutavad arengukoostööd, et julgeolekut, vabadust, äh, terrorismivastast võitlust, kriiside ohjamist, konfliktide ennetamist ning interneti valitsemist äh, tahaksin juhtida tähelepanu vaid mõningatele valdkondadele, kus Euroopa Liidu positsioon peaks olema tugevam. me peame hindama Euroopa Liidu meetmete ning osalus eh, tõhusust ÜRO süsteemis. Euroopa Nõukogu, OSCE ja teised eh, rahvusvahelised organisatsioonid, eh, me peame vaatama, kuidas me suudaksime Euroopa hääle paremini kuuldavaks teha. me oleme kui Euroopa Liit kõneleb ühe, ühel häälel, siis Euroopa Liit on maailmas tugev jõud. läbi Euroopa Parlamendi ja läbi nõukogu, läbi liikmesriikide võetakse Euroopa Liitu paremini kuulda, me peame tegutsema koordineeritult. kahjuks äh, minevikus asjad niimoodi ei olnud. ma räägin siin näiteks ÜRO-st me peame väga tõsiselt kaaluma inimõiguste dialoogi tõhusust selliste riikidega, kus saavutused inimõiguste vallal on kohutavad nagu Venemaa, Hiina. inimõiguste dialoog äh, on kasutu sellistes riikides, kus inimõigusi ei võeta tõsiselt ning äh, sellised dialoogid ei anna mingeid käegakatsutavaid tulemusi inimõiguste klauslid Euroopa Liidu lepingutes kolmandate riikidega on samuti väga oluline vahend selleks, et kaitsta inimõigusi, eriti arenguriikides, kus äh, inimõiguste alased saavutused on väga kasinad aga inimõiguste klauslite tõhusus äh, sõltub ka sellest, kas neid äh, Euroopa Liit jõustab või ei. ÜRO Inimõiguste Nõukogu oma üheksateistkümnendal istungil Äh, arutab näiteks äh, Euroopa Liidu e-, firmade osalust inimõiguste rikkumises väljaspool Euroopa Liitu ja äh, seega parunes Ashton peab pöörama rohkem tähelepanu sanktsioonide süsteemi kehtestamisele selliste ettevõtete suhtes või vähemalt tuleks sellistel juhtumitel silma peal hoida ja hoolitseda selle eest, et sellised ettevõtted ei saa Euroopa Liidu subsiidiume äh, ja muud abi ja ühisteatist arustatakse ka kõigi liikmesriikide par-, rahvusparlamentides, samuti Euroopa Parlamendis. me võtame vastu resolutsiooni sellel teemal ning me üritame äh, vaadata, kuidas inimõiguste äh, instrumentide tõhusust parandada, nii et, et me oleme praegu protsessi alguses ning ma loodan, et Euroopa Parlament annab oma panuse sellesse protsessi. selleks, et olla õiglane, äh, äh, tahaksin öelda ka veel seda, et kui proua Andrikiene oleks kohal, siis äh, tema ütleks täpselt sedasama, mida mina praegu ütlesin, aitäh! aitäh, härra Kukan, selle väga põhjaliku ettekande eest ja ma kuulasin väga Äh, tähelepanelikult nii teid kui ka proua Andrik Jeenet ning ma tahaksin rõhutada, et kõik äh, härra Tavares, teie ja härra Howitt äh, rõhutasid, et et, et me oleme olnud väga toetavad ja ma tahaksin rõhutada neid teemasid, mis valiste, valiti siis näiteks, kui vaadata naistevastast vägivalda, laste õigust, kohtusüsteemi reformi siis äh, need on ju kõik küsimused, mis on meie päevakorras äh, praktiliselt igal istungil. nii et, et ma arvan, et teemad on tõesti väga hästi valitud, samuti rõhutasime, et, et see asi on eriti oluline, et me Äh, keskenduksime ka äh, ettevõtete vastutusele, eriti nendele ettevõtetele, kes asuvad et, äh, Euroopa Liidus, et nad, me jälgiksime nende käitumist väljaspool Euroopa Liitu ja enne kui annan lõppsõnaks sõna jällegi härra Popovskile, tahaksin öelda veel paar asja. härra Popovski kõneles märtsi alguses Kopenhaagenis toimuvast kohtumisest ma mõistan, et äh, kui Taani välisminister Ahvetis esines, siis ta samuti rõhutas seda, et taanlased ja sakslased on kirjutanud äh, siis kirja, nii et, et nad äh, tõesti jälgivad olukorda, aga sellest üksinda ei piisa, nii et, et need, kellel on juurdepääs Äh, äh, ei maksa, need peaksid selle teemaga tõesti tegelema, väga, äh, need inimesed tulevad sinna tõesti ettevalmistunult ning kõik ministeeriumid tegelevad sellega, aga me peame neile meelde tuletama, kuidas asjad on ning nii et, et palun hoolitsege selle eest, et ka teie valitsused selle teemaga tegelevad ning tahaksin samuti öelda, et kõikehõlmav parlamendi äh, Äh, ülevaade ning välisteenistuse tegevus äh, on seotud äh, konkreetse tegevuskavaga, mida parandada, mida paremini teha. ja siis oleks meil ka palju kergem rakendamist jälgida. ei ole ju sugugi vastuoluline, et meil on deklaratsioon ja see kava, nii et, et ma arvan, et me võiksime taotleda mõlemat tegevuskava loomulikult on palju äh, ulatuslikum kui deklaratsioon, aga me siiski peaksime kasutama seda võimalust, sellepärast et läbivaatamist ju tulevik, lähitulevikus enam ees ei seisa, nii et, et praegu on võimalus tõesti kutsuda teisi institutsioone üles asjasse tõsisemalt suhtuma ning äh, mis puudutab siis äh, arengut, siis võib-olla peaks olema võimalik sekkuda ka inimõiguste vallas. nii et siis ma teeksin ettepaneku, et miks mitte lisaks siis sellele tegevuskavale ja põhjalikule läbivaatamisele, miks mitte paralleelselt alustada ka äh, sellise, äh, sellist tööd erinevates institutsioonides, et, et siis sünniks ka selline ühisdeklaratsioon. niisiis, see oleks siis minu soovitus ka välisteenistusele. ja härra Popovski nüüd. Thank you, thank you, madam chair and uh, thank suur tänu teile, proua esimees, teie kommentaaride eest, ma leian, et need on väga julgustavad. et me teeks oma tööd edasi. E, ma olen väga e, tänulik selle eest. ma sooviksin teha paar kommentaari ma äh, võib-olla koondaksin need vastused, et olla täpsem. Äh, eriti oluline on siin süvalaiendamise küsimus. süvalaiendamine on üks kohutav sõna, ma häälestan seda mm.. me peaks tulema tagasi ka ajakavade ja muude selliste juurde mm nii et mis puudutab äh, üht Eh, ühtlustamist, siis see on tõesti väljakutse. ma ei ole päris kindel, et meil on vastuseid eh, neile küsimustele. me eh, peaks oma rakendusprotsessi vältel kui me hakkame kord töökava kallal tööd tegema, siis me, meil on vaja komisjoni suuniseid konkreetsetes valdkondades, nagu näiteks kaubandus või eh, siis eh, migratsioon. ja teiste sektoriaalsete poliitikate puhul eh, samuti. meil peaks olema võimalik teavitada poliitikuid ka teistes valdkondades inimõiguste küsimustest. meil on võimalus teha välis Ehm, instrumentide ehm, paikapanemises järgmises, ehm, järgmises mitmeaastase, mitmeaastase finantsperspektiivi kokkupanekul. kuid me parasjagu hakkame me suuniseid lõpetama eriteenistuste jaoks. see puudutab siis EAS-i ja komisjoni. on oluline, et sellised küsimused nagu hea valitsustava ja inimõigused leiavad äh, laiemat äh, arutelu, äh, et neis, et neid ei käsitletaks ainult kitsalt. Nendesse, neisse peaks suhtuma palju laiapõhjalisemalt. arenguinstrument näiteks ja EDF on, on olulised, praegu on hea võimalus selleks, et, et Eh, inimõigusi rohkem arvesse võetaks. oleme teinud eh, eh, edusamme selles valdkonnas, meil on inimõiguste esindajad kõigis suuremates komisjonides ja valdkondades. loomulikult nad ei saa sellele pühendada sada protsenti oma ajast, kuid meil ei ole õnnetuseks väga palju töötajaid, kuid samas eh, töötajate võrgustik on olemas. meil on eh, kolm olulist eh, kohtumist aastas ja praegusel hetkel me, me paneme paika ka eh, geograafilistes, ähm, ähm, geograafilistes osakondades siis, mis meie välisteenistuses, see töö jätkub. me teeme praegusel hetkel edusamme, nii et loodetavasti meie tehtav muutub nähtavaks, nii et loodetavasti eh, meie tegevus on näha rohkem nii Euroopa Liidus kui kohapeal. tegu on eh, siis eh, ühtlustamisküsimusega, kuid pisut täpsemalt kui see, mida proua eh, Koomes ütles, kui me nüüd vaatame möödunud aastase komisjoni teatisi ja meie välisasjade kõrge esindaja avaldusi eh, tulevase poliitika kohta, siis te näete, et eh, üks eh, arengupoliitika ümberorienteerumise suunistest on just nimelt hea valitsustava ja inimõiguste austamine. see ongi siis meie juhtlõng järgmise seitsme aasta jooksul, mis kindlasti laialdasemalt mõjutab meie finantsinstrumentide koostamist kui me räägime tulevikust, kui me räägime sellest, kuidas me eelarvetoetust äh, jagame oma äh, koos kolleegidele, siis äh, meil on, siis me kindlasti soovime rakendada, me kindlasti soovime tugevdada tugevdada oma tähelepanu hea valitsustava ja inimõiguste austamisele. ja näiteks äh, soovime luua lepingulised suhted äh, teiste riikide valitsustega, mis suunaks neid teatud riigi käitumisele. me peame äh, üle, ehitama edasi oma more for more ähm, lähenemisele, mis on meie lähimuspoliitika, naabruspoliit-, meie, vabandust, meie naabruspoliitika aluseks need valitsused, kes tegelevad tõsiselt inimõiguste küsimusega, neile me võime rohkem toetust pakkuda. ma arvan, et ka see on oluline. sealt on ka teisi olulisi vahendeid, nagu näiteks eh, inimõiguste ja hea valitsustava dialoogid, mis on osa Cotonou lepingust ja nüüd, mis puudutab ajakava, siis äh, räägiti äh, juunist. Äh, ma vaatasin ka teie enda aiakava, leian, et on väga julgustav, et, et see langeks, meie töö langeks kokku teie tööga ja ma sooviksin selgituseks öelda ma äh, loodan, et äh, iga äh, see universaalne ülevaade esitatakse meile võimalikult kiiresti, et meie vastutav isik saaks sellega tutvuda. ja meie peame omalt poolt veel mandaadi elemente kokku panema, otsus võetakse vastu nõukogu poolt E, eriesindaja ettepaneku kohaselt, kuid e, eesmärk on igatahes mitte piisavalt liialt kaua oodata ja võimalikult kiiresti edasi tegutseda. meie me peame oma ühistöö loomulikult nähtavamaks muutma. mul on hea ning e, loodet-, lood kindlasti soovib soovib äh, inimõiguste eriesindaja kindlasti enne, ette, enne näha, kui ta oma tööd hakkab tegema, see on loomulikult äh, äh, loomulikult oluline osa, selles osas oluline osa ka geograafiliste iga-aastaste ülevaate, vaateprotsessidega. me kindlasti tuleme taas teie juurde ja teavitame teid oma töö progressist, kuid me oleme oma protsessi alguses, on hea, et on olemas ajakava, siis me võime olla, me saame, meil on kergem olla distsiplineeritud ning keskenduda tulemuse saavutamisele. Thank you uh,, Mr Popovski and just on one point you aitäh, härra Popovski ja ja nüüd siis äh, on väga hea, et eriesindaja on inimõiguste küsimuses ametisse määratud. meie komisjoni jaoks loomulikult oleks väga oluline, et me kohtuksime selle inimesega ja et me saaksime siis äh, asju temaga arutada täpselt nagu Ahveti komisjon seda teeb. Äh, nii et, et neid lihtsalt ei pandaks valiku ette ja me tahaksime temaga luua ka väga head töised suhted, nii et, et veel kord aitäh nii et, et meie töökava siin parlamendis on ka väga selge. ma eeldan, et erinevad fraktsioonid äh, vaatavad siis, kes neil on variraportöörid, kui see veel otsustatud ei ole. niisiis, aitäh! ja nüüd äh, läheme siis järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, maailma inimõiguste aasta aruanne ning Euroopa Liidu poliitika selles küsimuses, sealhulgas ka äh, tagajärjed Euroopa Liidu strateegilise inimõiguste äh, poliitika jaoks. meie raportööriks on Richard Howitt, kohal on ka äh, härra Tšipp, kes on Rahvapartei ra variraportöör, härra Donski, ALDE variraportöör, Veržia vasakpoolsetelt ning äh, härra Tänokit äh, ma ei näe siin, aga ilmselt äh, keegi tema büroost on siin ja roheliste poolt siis härra Tavares. Äh, härra Swan välisteenistusest on ka siin, kes siis annab esialgse ülevaate sellest, kuidas seda läheb <laughs> niisiis äh, ja niisiis, nüüd ma annaksin siis sõna härra Howitile. suur aitäh. ma arvan, et äh, kõigepealt äh, ütleksin lühidalt, et väga palju protsesse on maailmas käimas, väga paljud teemad on väga äh, Äh, olulised, äh, väga oluline on, et me oleksime ka järjepidevad oma äh, varasemate raportitega ning väga oluline on, et me selle raportiga ei hakkaks muutma neid asju, millest me siin komisjonis oleme varem rääkinud, vaid vastupidi, tugevdaks ja toetaks neid asju. ja ma loodan, et niimoodi siis ka minu raporti teksti suhtutakse, eriti äh, arvestades seda strateegilist äh, ülevaadet äh,. väga äh,, väga raske oli seda osa tegelikult äh, kirja, kirja panna niisiis äh, ma üritasin tõesti olla järjekindel ja, ja lähtuda siis äh, sellest, mida me kuulsime ka eelmise arutelu käigus ja ma tõesti hoolitsen selle eest, et meil on siin raportis õiged sõnumid ja ma olen täiesti kindel, et see nii ka on. ja samuti leian ma, et praegune arutelu äh, demokraatia rahastu üle on väga oluline. seda teemat me siin raportis ei käsitlenud, aga aga see on tõesti äh, meie jaoks samuti väga oluline arut-, äh, arutelu ja veel üks asi, mida ma protsessiga seoses tahaksin öelda, on see, et et välisteenistuse kolleegid eh, tahaksin öelda seda, et parlament on see aasta olnud vähem kaasatud selle raporti koostamisele kui varasematel aastatel. ma leian, et me peaksime olema rohkem kaasatud ja mul on kahju, et ma seda pean ütlema, aga võib-olla see koostöö parlamendiga on tõesti nende protseduuriliste küsimuste tõttu kannatanud eh, ja ma tean, et meie sekretariaat edastas infot, ma ei hakka seda eitama. aga kuivõrd on tegemist ikka meie inimõiguste aastaaruandega, siis äh, peaks äh, äh, meie sekretariaat olema ka ikka täiel määral kaasatud selle raporti koostamisse. nii et, et võib-olla võetakse seda arvesse tulevast koostööd silmas pidades tegemist on kõikehõlmava raportiga, tegemist on aastaaruandega ning mind väga huvitab, mida variraportööridel ja allkomisjoni liikmetel on öelda selle raporti kohta. võib-olla siit raportist on midagi välja jäänud. nii et, et mind tõesti huvitab see, mida kolleegidel öelda on nii et, et võib-olla, võib-olla mul äh, ei õnnestunud endal kõike siia raporti sisse pandud. Äh, mitmeid teemasid me oleme siin parlamendis ja siin komisjonis äh, väga põhjalikult arutanud. mulle tundub, et nõukogu aastaaruanded on võib-olla väga kirjeldavad, ainult meetmete loetelud, aga hinnanguid ei anta. ja me oleme kogu aeg oma raportites öeldud, et need asjad peavad muutuma ja seda teen ka mina oma raportis. et me äh, pöörame ka väga suurt tähelepanu siis selgus, selgusele. niisiis nüüd keskenduksin oma äh, sõnavõtus nendele uutele valdkondadele, äh, mõningatele teemadele, mis on just väga iseloomulikud sellele aastadele, mitte ainult Araabia kevadele, vaid ka Birma ajaldamisele, eh, Iraani valimistele, nii et, et eh, kõik need küsimused, mis on demokraatliku võimu üleminekuga seotud, eh, sellega, mida parunes Ashton nimetaks sügavaks demokraatiaks, mitte lihtsalt demokraatiani jõudmiseks valimiste läbi, vaid kuidas ka tegelikkuses inimesed demokraatiani jõuavad. nii et, et ma arvan, et me peaksime olema uhked, et selles valdkonnas on äh, Äh, edusamme toimunud, näiteks on paljudes paikades kaotatud ära surmanuhtlus, me tähistasime ka äh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni kümnendat aastapäeva. me pöörasime tähelepanu äh, ka sellele, milline on inim-, on naiste roll. nii et, et ma loodan, et oma raportis olen äh, maininud ka siis ähm, inim-, üldist äh, äh, inimõiguste läbivaatamist, nii et, et ma arvan, et Euroopa Liit on selles vallas tegutsenud üsna hästi. me oleme arutanud raportööride ametisse nimetist, me oleme äh, Äh, toetanud, äh, võib-olla me ÜRO-s ei ole saavutanud nii palju, nagu me soovisime, aga Euroopa Liit on tõesti aktiivselt osalenud ja seda meie raportis ka tun-, tunnistame. me oleme sellel äh, aastal tõesti olnud tunnistanud, olnud tunnistajaks ka selles, sellele, et, et Euroopa Liit on näiteks ise ratifitseerinud inimõiguste konventsiooni, ka sellele tuleks lähe-, tähelepanu juhtida me oleme ka jätkuvalt tundnud muret terrorismivastase võitluse reeglite pärast ning me oleme pööranud tähelepanu sellele, kuidas need reeglid võivad mõjutada inimõigustest kinnipidamist. loomulikult tegemist on väga eh, delikaatse teemaga ning äh, ma tean, et parlament ei toeta mitte mingil juhul terrorismi, aga me ei saa endale lubada ka topeltstandardeid, alati tuleb kinni pidada seadustest. väga palju on selliseid valdkondi, kus me oleme välja tulnud uute mõtetega ja äh, võib-olla ainult äh, peatuksin mõnedel nendest ja, sest ma tahaksin teada, kas kolleegid toetavad neid või on siin veel mingeid muid probleeme. härra Nichols mainis siin mehhanismi, mis võimaldaks meil äh, järjekindlalt tegutseda nii Euroopa Liidu sees kui ka väljaspool. Äh, äh, seda mehhanismi meil praegu ei ole ja nüüd üks mõt-, näiteks asüüli ja rände küsimuses on loodud töörühm, see küll probleeme ei lahenda, aga see on siiski näide, kuidas vähemalt üritatakse asjadega edasi minna. meil on meil on vaja paika panna etaloonid, äh, inim-, mille alusel me saame mõõta edusamme, mis on tehtud inimõiguste valdkonnas ning äh, äh, meil on vaja lähtuda siis parunese Ashtoni põhimõttest, et rohkem rohkema eest ja mitte vähem vähema eest. niisiis me siis üri-, üritame ka sellest põhimõttest lähtuda ning äh, siin raportis on äh, öeldud ka, et inimõiguste mõjuhinnangud peaksid olema osaks kaubanduslepingute sõlmimisel ning äh, see oleks kindlasti samm edasi. samuti ütleme me, et Rooma statuudi ratifitseerimine peaks olema kohus, kohustuslik selleks, et pakkuda kaubandussoodustusi ning samuti ütle, ütleme, et naabruspoliitikaga hõlvatud riigid äh, peaksid äh, tegema kõik, et võidelda piinamise vastu. niisiis, vahe on siis äh, selles, mida me siin teeme, me üritame siis Äh, seda üldist korrapärast läbivaatamist riigi, riigiti läbi viia ja siis töötame välja kõigi riikide kohta strateegiadokumendid ja inimõiguste dialoogid. niisiis, äh, me peaksime tegelema ka kriminaalkohtu eelarve küsimusega ning äh, ja nagu ma juba ütlesin, juhtisin tähelepanu ka nendele inimõiguste dialoogialastele mehhanismidele ning vaatamata sellele, et parlament on seda palunud, ei ole ma saanud juurdepääsu nendele hinnangutele, mis puudutavad dialoogi Venemaaga. niisiis nii, nagu ma sain aru, saadikud, saadikud võivad neid dokumente lugeda, kuna need ei, ei pildista ega midagi, aga aga naljakas on see, et raportöör neile juurdepääsu ei saa. nii et, et sellised asjad peaksid muutuma ja peaksid muutuma kohe. nii et, et mina nõuaksin juurdepääsu nende dialoogihinnangu dokumentidele Äh, sundabielude teema me panime ka sisse, äh, sest, sest ma lihtsalt ei suutnud uskuda, et, et sellele teemale Euroopa Liidu inimõiguste dialoogis üldse ei viidata. Äh, me korraldasime sellel teemal ju ka kuulamise. nii et, et üritasime ka selle teema raportisse sisse tuua ning veel üks teema, mille osas oleks vaja võib-olla rohkem muudatusettepanekuid, nimelt internet, sotsiaalmeedia nii et, et ma oleks väga huvitatud äh, kolleegide seisukohtadest selles vallas. ning äh, rohelisele tahaksin öelda, et äh, ma olen ettevõtete sotsiaalse vastutuse osas tõesti olnud raportööriks, aga me kasutame siin parlamendis natuke teistsugust sõnastust. meie raporti peamine eesmärk on tõesti edendada inimõigusi ja paljude ettevõtete kohustused on mittejuriidilised, nii et, et neid arutelusid tuleb pidada kuskil mujal, mitte selle raporti raames. niisiis ettevõtted samuti peavad austama inimõigusi. nii et, et me peame kasutama siis oma raportis neid äh, termineid, mida me siin komisjonis kasutame, muidu me äh, nii-öelda õõnestame iseenda jalgealust ma tahaksin juhtida teie tähelepanu Edinburgh's läbi viidud uuringutele, mis sisaldab väga palju infot tulevaste meetmete kohta ning äh, ma viitan ka sellele uuringule siis oma raportis. ja mul on siin just ettevõtete inimalase, inimõiguste alase tegevuse osas ka üks, üks väga hea lõik oma raportis. niisiis äh, selles raportis on väga palju erinevaid teemasid ehm, ja tõesti ootan eh, kolleegide sõnavõtte ja panust ning ma loodan väga, et me saame ühiselt välja töötada teksti, et lõppresolutsioon oleks võimalikult tugev ja läheks parlamendis läbi, aitäh! Would... suur tänu, härra Howitt, ja nüüd ma tahaksin anda sõna variraportööridele, kes soovid sõna saada, kes tahab alustada? madam. Thank you, madam chair. <clears throat> suur tänu, proua. mina tahtsin eelkõige kõigile öelda, et see raporti ettepanek, mille härra Howitt on koostanud, on väga huvitav ja väga hea raporti ettepanek ja tegemist on tõesti väga kompleksse küsimusega, siin on väga palju erinevaid valdkondi ja väga palju erinevaid institutsioone, mis on sellesse töösse kaasatud, tegemist ei ole mitte ainult Euroopa meil on väga palju erinevaid aspekte, mida tuleb arvestada. selle raporti puhul on väga tähtis ka see, et kõik märkused, mida tehakse, ka tõesti sellesse raportisse sisse kirjutatakse ja me raportööridena üritame leida kompromissi. ja ma arvan, et meie allkomisjonist äh, läheb see raport edasi väga heal kujul ja väga hea sõnastusega Äh, tahtsin veel ühte asja öelda, oleks väga hea, kui, kui me saaksime siin ka välisteenistusele viidata, et me siin kuidagi üksteise tööd ei õõnestaks ja ma teen raportöörile ka selle ettepaneku veel kord kirjalikult, sest praegusel hetkel mul seda ei ole. oleks väga hea, kui me saaksime ka välisministrite nõukogu arvamusega arvestada, sest sealt tuleb ju tegelikult see poliitiline tahe, mida meie siis oma tegevusega peame veel kord tugevdama. ja peale selle peaksime me arvestama ka nõukogu deklaratsiooniga Euroopa naabripoliitika kohta. preambulis on kirjas, et Euroopa Liit ei ole olnud eriti edukas äh, oma tegevuses Araabia kevade ajal ja ka see küsimus, mida me siin juba rääkisime, et meil on vaja igale riigile ja regioonile vastavat äh, lähenemist, arvestada siis erinevate regioonide ja riikide oludega. ja see kehtib ka nende riikide ja kohta, kus toimus Araabia kevad. ja ma tahaksin veel kord äh, viidata ka Veronique de Kaiseri raportile kus on kirjas, et Euroopa demokraatia fond on väga tähtis ja võib-olla võiks siis ka öelda, et meie oleme nõus selle toetusega, mille, mida me oleme saanud Demokraatia Fondile. siin on praeguseni kirjas, et äh, raport tõdeb, et selline asi on olemas. ja veel üks asi. punktis kuuskümmend neli on viide äh, haiguste rahvusvahelisele kvalifikatsioonile vähemalt minu koduriigis oleme me selles küsimuses väga tundlikud. kas tõesti on mõistlik, et poliitikud teevad ettepanekuid, et me töötame välja sellise haiguste klassifikatsiooni, sest vähemalt meie kogemused äh, kunagistes kommunistlikes riikides äh, on äh, sellega väga negatiivsed, näiteks Rumeenias ja Hiinas on muudet-, muututi suisa skisofreeniliseks lihtsalt öeldi, et äh, inimesed, inimesi äh, jälitati ka seda sellepärast, et nad olid opositsioonis ja kiusati taga sellepärast, et nad olid opositsioonis ja ma ei ole päris kindel, kas see asi nüüd jääb nii ja ma tõesti ei ole kindel, et kas me peaksime selle sõnastuse sinna jätma siis äh, iga-aastase raporti puhul on jäänud mulle mulje, et samamoodi nagu paljudele teistele, kes juba sõna võtsid, et selle raporti kvaliteet on väga tähtis ja et äh, ikka ja jälle on seal üks ja sama asi kirjas igal aastal, ehk et meil on vaja tõesti rohkem keskenduda me peaksime vaatama, millega me täpselt tegeleme, kui me neid iga-aastaseid raporteid koostame. selles raportis tuleks rääkida inimõiguste alasest olukorrast kogu maailmas, aga meil on ka vaja konkreetseid lähenemisi selle kohta, mida oleks võimalik ära teha. ja siis ka konkreetseid ettepanekuid, mida tehakse. meil on ju ka iga-aastane raport inimõiguste olukorra kohta mille, mida me oleme ka alati läbi vaadanud, eelmisel poolaastal tegelesime me selle raportiga, mille Human Rights Watch äh, koostas väga intensiivselt. ja me peaksime välja töötama mingi spetsiifilise meetodi oma raporti jaoks selleks, et meil oleks kuidagi need erinevad raportid, mida inimõiguste kohta avaldatakse, ka omavahel seotud. siin on väga erinevaid informatsioone erinevatest allikatest. siin öeldakse näiteks, et äh, tuleb läbi viia või viidi läbi mingi hinnang inimõiguste kohta mõnes riigis, aga siis tegelikult tõstatub küsimus, kas see on mingitel põhilistel kas see on mingitel faktidel põhinev või on mingite täiesti eh, subjektiivsete arvamustega tegemist, nii et ma arvan, et meie peaksime keskenduma ainult nendele allikatele, mille, mis põhinevad tõesti ka tõsiasjadel, faktidel. ja ma tean, et see on võib-olla isegi minu leivanumber, see asi, mille juurde ma nüüd tulen, nimelt et rahvusvaheliste organisatsioonide roll siin oleks vaja ka viide teha rahvusvahelistele organisatsioonidele, eriti nende riikide puhul, millega Euroopa Liidul on priviligeeritud partnerlus. näiteks need riigid, mis kuuluvad Euroopa naabruspoliitika programmidesse, nendele peaks pöörama suuremat tähelepanu, samamoodi nagu ka Araabia kevade riikidele nii et äh, nende institutsioonidega peaks võib-olla arvamusi vaheldama, mõtlema selle peale, millist lähenemist meil oleks vaja, kui me üritame neid riike aidata ühelt totalitaarselt äh, režiimilt üleminekul, ehk et äh, totalitaarne režiim oleks võimalik üle, ümber kujundada demokraatlikuks. siis rahvusvaheline kriminaalkohus siin räägitakse sellest, kuidas see toimib ja me oleme oma allkomisjonis ka sellega tegelenud, sest äh, tähtis on ju see, kuidas äh, kurja, kuritegijate, kurjategijate kuritegusid uuritakse, kuidas nende üle kohut peetakse. nimelt äh, on üks asi unustatud, me peaksime mõtlema ka sellele, mis saab kuritegude ohvritest, see on väga tähtis küsimus. ma arvan samamoodi, et äh, et kuna Euroopa Liit on ju äh, juriidiline isik, siis me peaksime ka rohkem tähelepanu pöörama koostööle Euroopa Nõukoguga. me oleme ju olnud juba kontaktis vastutavate inimestega Euroopa Nõukogust, kuid võib-olla me peaksime ka siin kuidagi rohkem töörühmiti seda tööd koordineerida ja ma arvan, et Euroopa Liidu ning Euroopa Nõukogu koostööd on võimalik tugevdada. ja ma arvan, et seda võiks ka selles raportis veel kord välja tuua. siis on meie jaoks veel tähtis ka see, kuidas erinevaid projekte rahastada, seda ka äh, mõeldes ka näiteks sellele inimõiguste meetmetele. Need äh, teatud äh, gruppidele suunatud projektid, kui meil kui me alustame koostööd riikidega, mis on juba Euroopa Nõukogu liikmed, siis võib-olla me saaksime sellest inimõiguste äh, meetmest lisavahendeid selle koostöö organiseerimiseks. ja võib-olla me saaksime siis ka ombudsmaniga äh, koostööd teha selleks, et, äh, et parandada meie koostööd Euroopa naabruspoliitika programmis olevatel riikidega. tegemist on väga tähtsa ja huvitava algatusega Euroopa Parlamendi poolt. ja tahaksin veel ühte väga huvitavat küsimust siin tõstatada. meil on nimelt Sahharovi auhind, meil on ju see Sahharovi auhinna võrgustik, mis ühendab erinevaid Sahharovi auhinna laureaate ja ma arvan, et sellega on võimalik anda üüratu panus inimõiguste alase olukorra parandamisele ma, minu arvates on praegu laureaatide kaudu olnud võimalik väga palju ära teha. väga tähtis on ka arvamusevabadus ja väga tähtis on vaadata ka selle peale, kuidas interneti äh, ühiskond nüüd akta lepingu allakirjutamisele äh, reageerib, sest siin tegelikult ei ole mitte midagi öeldud informatsioonivabaduse ja akta lepingu mõju kohta sellele. ja minu viimane märkus, usuvabadus ja tagakiusamine religioossetel põhjustel. tegemist on üleilmse fenomeniga, mis on järjest rohkem laienenud. on üha rohkem usukogukondi, mida erinevates riikides taga kiusatakse ja see kehtib ka kristlaste tagakiusamise kohta. Äh, maailmas on sadu tuhandeid kristlasi, keda kiusatakse taga, aga on ka teisi usukogukondi, keda taga kiusatakse, näiteks Põhja-Koreas ja teistes riikides ja osaliselt on see tegemist ka tegelikult äh, poliitilise võitlusega, ma mõtlen siin Iraagi peale või kopti kristlaste peale Egiptuses. ja kahjuks on äh, lugu tihti nii, et demokraatlised, demokraatlikud muutused toovad kaasa konfliktid äh, ühiskonna enamuse ja vähemuse vahel. nii et demokraatia ülesehitamine toimub tihti religioossete vähemuste kulul ja ma arvan, et Euroopa Liit peab ka oma dialoogis partnerriikidega ka sellele tähelepanu pöörama. Thank you, Mr Chip and I. suur tänu, härra Grip. ma loodan, et ja arvan, et raportöör äh, kuulas teid väga tähelepanelikult, nüüd on veel variraportöör härra Tonski ja siis proua Veržea Yeah, thank you, president uh,. First and foremost I would like to express my aitäh, kõigepealt äh, tahaksin väljendada oma tänu. Äh, mul on äh, olnud privileeg töötada koos härra Howitiga ja ma arvan, et aastaaruande puhul on äärmiselt oluline konsulteerida kolleegidega teistest fraktsioonidest äh,, rääkida nendega sellest, mis on nende fookuses, sest ma arvan, et kõik kolleegid äh, inimesed saavad aru oma piirangutest, mis puudutab äh, aastaaruandeid, meie võimalus kontrollida fakte maailmas või teada, mis täpselt toimub mingites riikides, seetõttu me saame dialoogist alati kõvasti kasu fraktsioonide vahel, inimeste vahel ja seekord oli suur au töötada koos härra Howitiga, ma arvan, et raport on üsna oluline, äh, arvestades, kuidas on keskendatud hindamisele. ma arvan, et äh, oluline on see, et raportöör rõhutab, et selle asemel, et kirjeldada äh, hoolimata sellest, kui äh, oluline see kirjeldus võib olla, on, on siiski olulisem äh, läbi viia hindamine. meil on siin väljakutsed, aastaaruanne puudutab mitte ainult ebavõrdsusi, inimõiguste rikkumisi, me peame siin võitlema ka äh, hoolimatuse vastu. see ja see ei tähenda mitte ainult seda, et äh, poliitilised eliidid äh, ei hooli, vaid et äh, see kirjeldus võib olla küll hästi dokumenteeritud, aga kui siin puudub hindamine, selline kirg ja moraalne hoog, siis ei anna ta piisavalt palju uut maailmale ja seetõttu ma arvan, et hindamine on oluline. veel üks asi, mis teeb sellest raportist erilise, on see, et me teame probleemi, see on avalik saladus nende hulgas, keda peetakse inimõiguste kaitsjateks või poliitikute hulgas, kes tegelevad inimõiguste küsimusega, on see, et äh, lähenemine alati subjektiivne. Äh, meie kolleegid prioritiseerivad erinevaid asju, usku ja nii edasi ja me peame siiski leidma sellise ühisnimetaja, midagi, mille üle saab arutada, sest äh, midagi peab olema iseenesestmõistetav, peab olema asju, mille osas meil ei saa olla kahtlusi. ja ma arvan, et sellest seisukohast, arvestades sellist kaasatust, siis aruanne toob äh, väga hea näite sellest, kuidas on võimalik äh, koonduda sellise laiema pildi taha. mina olen aru saanud, et üks raskusi, mis meil täna ees on, on see, et äh, selle asemel, et oleks väga selged inimõiguste rikkumised, nagu külma sõja esmaspäevil siis äh, äh, on tänapäeval mõningad inimõiguste rikkumised hägusad ja seetõttu on keerukam neid paljastada. asi ei ole lihtne, eriti mis puudutab internetivabadust, äh, kodanikuvabadusi, teatud seadusandluste erisusi, kultuuri erisusi, kas see, et poliitiline eliit on karistamatu või et seadusandjatel on mingi eriline staatus riikides, ma arvan, et äh, inimõiguste ja kodanikuvabaduste küsimus on muutumas üha hägusamaks, seetõttu on äärmiselt oluline konsulteerida ekspertide allikatega, kontrollida üle empiirilised andmed, samas aga säilitada kollegiaalsus äh, ning äh, kirg koostöö vastu, koos töötamise vastu. ja üldiselt pean ma ütlema, et sain sellest raportist palju kogemusi, olulisi õppetunde töö oli suurepärane, ma tahan õnnitleda härra Howitit ning väljendada veel kord oma tänu. variraportöörina, ma arvan, sain ma siit päris palju. aitäh. aitäh, härra Donskis, nüüd proua Veržia, palun. suur aitäh olen täiesti nõus härra Donskisega on olnud rõõm töötada koos härra Howitiga, kes on kaasanud meid tehtud töösse. see äh, äh, tähendab seda, et me oleme suutnud vältida sellist relativistlikku seisukohta, sest äh, ma arvan, et siin on probleem üle kogu poliitilise spektri. Äh, ma arvan, et praegu on oluline säilitada järjepidevus, et erinevad raportid, mida me vastu võtame, erinevad meetmed on järjepidevad ning vastavuses ka vajaliku reorganiseerimisega ning äh, loomulikult peame me tagama, et me ei jää ainult suureliste sõnade juurde, vaid ka jõuame tegudeni. ma arvan, et me peame jätkama koostööd, sest siin on mõned lõiked, millega ma ei ole rahul. sisemine ja välimine ühtekuuluvus, järjepidevus, ma arvan, see on punkt, mille osas me peame veel tööd tegema interneti ning sotsiaalvõrgustike küsimus on äärmiselt oluline. kolleeg tõstatas ACTA küsimuse ning mina tahaksin tõstatada siin ka küberkuritegevuse küsimuse ning uued demokraatia vormid, mida internetis arendatakse. peame jääma valvsaks ja ettevaatlikult vältima seda, mis tihtipeale aset leiab julgeolekupoliitikaga tihtipeale on äh, nende, äh, nad suunatud valedele inimestele ja seetõttu peame me olema tähelepanelikud. Äh, ja siis on siin see hindamisinstrument, aga ma arvan, et meil kindlasti on võimalus sellega veel tööd teha ning muudatusettepanekuid esitada. tooksin näite, eelmise nädala lõpus ma tõesti vihastasin selle üle, kuivõrd palju on siin veel lünki, härra Howitt juhtis tähelepanu araabia kevade mõjule. vaatasin Euroopa Liidu ettepanekuid Tuneesiale partnerluse raames, siis ja kui ma nägin, mis seal oli, siis ma tahtsin küll röökida. üritan selle kokkuvõtlikult äh, teeni tuua, siin on kaks äh, asja, mis mind hämmastasid. esiteks, äh, komisjoni teatis ütleb, et me peame looma Euroopa ja Tuneesia ärimeeste grupeeringu ning ka kodanikuühiskonna vahel. aga see ainult taustal, ma arvan, et see ei ole küll õige signaal, mida endale riikidele saata teatis räägib ka sellest, et on vaja liberaliseerida vabakaubanduspoliitikatest. tundub, et seda rõhutatakse palju rohkem kui Tuneesia majanduslikke sotsiaalseid vajadusi. võib-olla ma siin küll liialdan, aga mind hämmastas asjaolu, et komisjon tahtis lahendada turismi küsimuse Tuneesias sellega, et liberaliseeritakse õhutransport. me kõik teame, et turismiprobleem ei tulene mitte sellest, et lennukeid ei ole piisavalt äh, või sellest, et lennukipiletid on kallid, vastupidi, ütleksin, et need piletid on üsna odavad. ma arvan, et siin lihtsalt hämatakse ning äh, sõnum, mis jõuab teisele poole Vahemerd, on destruktiivne. ma arvan, et äh, Tuneesia on üks riikidest, Eh, mis operatsiooniliselt saab edasi liikuda, eriti võrreldes teiste riikidega ja ma arvan, et me peame eh, silmas pidama siiski Araabia kevadet ning vaatama asju sellest seisukohast. ja ma arvan, et eh, sotsiaalmajanduslikud küsimused on lahutamatuks osaks meie üldisest inimõiguste visioonist ja ma arvan, et see peab mõjutama ka meie mõtlemist. aitäh, proua Veržea! nüüd soovivad sõna veel kaks kolleegi, kes ei ole variraportöörid. proua Nilsen, palun. aitäh, Rui Tavares, kes on variraportöör, pidi lahkuma. palus mul edasi öelda, et meie arvates on see hea raport, me toetame seda, see on väga põhjalik ja selle eesmärgid on seatud kõrgele, sest äh, äh siin äh, mõeldakse Euroopa inimõiguste poliitika strateegiliste mõjudele. me toetame seda ja meil on rõõm seda teha. aitäh ja nüüd proua de Kaiser, palun. aitäh. iga aasta vaatame me kuidas see aruanne läbib komisjoni. see on äärmiselt oluline. ja me rõhutame sellega mehhanisme, millega me üritame inimõigusi erinevates riikides parandada, inimõiguste olukorda. aga tahaksin rõhutada siin punkte, mis on seotud rahvusvaheliste kokkulepetega ning sellega, millised kohustuse me võtame endale inimõiguste koha pealt rahvusvahelistes kokkulepetes me räägime siin integratsioonist, suuremast järjepidevusest. ja see on oluline, oluline on, et me oleksime järjepidevad mitte ainult Euroopa Liidu välispoliitikates, vaid ka erinevates komisjonides, kes parlamendis selliste küsimustega tegelevad. tihtipeale meist inimõiguste alakomisjonis sõltub see, et need Äh, raportid äh, viiksid ka selleni, et inimõigustes mingisugune muudatus aset leiab. seda on rõhutatud, aga ma arvan, et tasub äh, rõhutamist veelgi. ja veel üks asi, mainisin seda ka härra Howitile. ma arvan, et Richard on seda juba teinud, ma ei ole veel saanud seda kontrollida, aga tahaksin, et siin oleks ka laste, selliste laste kaitse, keda Aafrikas peetakse lapsnõidadeks ja kes eh, seetõttu hukatakse eh, tihtipeale tekitavad sõjad ning majanduslikud probleemid ka selliseid probleeme. Neid süüdistatakse nõiduse ees, heidetakse välja ja siis hukatakse, me räägime siin lapssõduritest, aga me ei räägi sellest, et laps, väidetavaid lapsnõidu kaitstaks ja ma arvan, et äh, see komisjon peaks ka selle arvesse võtma. aitäh ja nüüd äh, meie äh, asepresident proua Tšentšin. suur tänu, ma tahtsin kõigepealt Richardit tänada tema suurepärase raporti eest. tõesti, see on sisuliselt väga-väga hea. laste küsimus ju on siin tõstatatud. kas äh, võib-olla oleks võimalik sinna lihtsalt midagi juurde lisada? mõeldes nüüd just Euroopa Parlamendi tööle inimõigustele, näiteks punktis kaheksakümmend üks äkki me sinna võiksime äh, Eh, sisse kirjutada ka oma sõltumatu järelevalvesüsteemi just nende riikide jaoks, mis on sellest probleemist puudutatud. äkki oleks see võimalik? see võib-olla oleks ka väga heaks tõukeks inimõiguste alase töö parandamisel ja niimoodi oleks ka Euroopa Parlamendile võimalik saada suurem roll demokraatia eest võitlemisel ja inimõiguste eest võitlemisel härra Grip, minu kolleeg Poolast, tegelikult ütles ka seda juba. ta rääkis nimelt punktist kuuskümmend neli. ma kardan, et seda võidakse hakata kuritarvitama, eriti just mõeldes psüühilistele haigustele, kuid ma arvan, et tegemist on väga tähtsa punktiga, sellepärast et see on täpselt vastuolus sellega, mis mittedemokraatlikes riikides äh, tihti juhtub. me ju tahame me ju ei taha, vabandust, et teatud psüühilised haigused oleks äh, relv, mida kasutatakse haigete vastu vähemalt äh, mina saan sellest punktist ja sõnastusest niimoodi aru. me räägime tihti ka naistevastasest vägivallast. selles raportis on äh, seda ka paari sõnaga kommenteeritud, kuid ma tahaksin veel ühele tõsiasjale tähelepanu pöörata. nimelt, et paljudes riikides on äh, kas abordid keelatud või on ette nähtud sunniviisilised abordid. ma arvan, et mõlemad, mõlemad eelnimetatud tõsiasjad on ju ka tegelikult vägivalla vormid, nii et kui me siin räägime naiste vastu suunatud vägivallast, siis see on täiesti ilmselge naiste diskrimineerimine ja naistevastane vägivald. me peame võitlema sellest, me peame võitlema abordi keelu vastu ja me peame ka sunnitud abortide vastu võitlema, sellepärast et see on otsus, mille saavad ainuüksi naised vastu võtta. suur tänu! aitäh! enne kui annan sõna härra Swanile välisteenistusest, tahaksin meenutada kahte asja, mida Richard mainis. kõigepealt, et, et ta ei näinud neid dokumente, mis puudutavad Hiinaga dialoogi, vabandust, Venemaaga ka nii, ma mäletan, et kui mina olin tavaline parlamendisaadik, Äh, siis ma läksin välisteenistusse ühte ruumi, kus mul ei lubatud pliiatsid kaasa võtta, aga ma, mul vähemalt lasti lugeda seda. nii et, et minul ei olnud probleeme, aga ma ei tea, miks olukord nüüd on muutunud. Also um, you said that ja äh, võrreldes varasemate aastatega sa ütlesid, et äh, parlament oli asjasse vähem kaasatud välisteenistus kaasas parlamenti vähem, nii et võib-olla härra Svon, te võite ka selle, võiksite sellele küsimusele vastata, palun. aitäh. ma just äh, kirjutasin siin ühte sõnumit, et saada kolleegidelt kinnitust äh, selle küsimuse kohta, mis puudutab juurdepääsu infole. horisontaalsest aspektist asjad küll poliitikas muutunud ei ole. vastupidi, juurdepääs infole äh, sõltub väga selgest seisukohast, mille võttis vastu Koreper nii et, et need on need parameetrid, millest me lähtume juba mõnda aega. nii et, et need ei puuduta ainult need. In uh, the council and the parliament as a whole. Need puudutavad siis uh, kogu parlamenti. Uh, mis puudutab nüüd uh, parlamendi sekretariaadi kaasamist selle raporti ettevalmistamisse, siis ma ei ole päris kindel, millele see märkus tugineb. praeguse raporti ja ka eelmise ettevalmistuse juures ma osalesin ja ma võin öelda, et mõlemad valmistati ette täpselt samamoodi ning ma ei ole teadlik mingitest erinevustest aga äh, ähm, kui, äh, kui teil on midagi selgitada selles küsimuses, siis kuulaksin selle meeleldi ära. Äh, üldiselt tahaksin öelda, et see aastaaruanne on, on alati olnud kollektiivne ettevõtmine nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel ning me loodame, et see nii ka jääb ma tugineksin äh, ühisteatisele, mida eelmise päevakorrapunkti raames käsitleti. Äh, see teatis ähm, äh, koostati suhteliselt hiljuti ja meie ütlesime, et selleks, et järgida, kuidas nende seatud eesmärke on saavutatud, Euroopa äh, annab ülevaate oma saavutustest aastaaruandes ning see aastaaruanne annab siis kõigile huvirühmadele võimaluse, sealhulgas siis ka kodanikuühiskonnale, hinnata Euroopa Liidu meetmete mõju ning panna paika tulevased prioriteedid. niisiis, äh, praegune raport äh, valmistati ette ette äh, siis äh, kirjeldava dokumendina, sest äh, niimoodi on nõukogus siiamaani seda soovinud. nõukogu on siiani sellises formaadis dokumenti soovinud, aga ma arvan, et ühisteatis näitab, et me oleme valmis selle aastaaruande panema natuke teistsugustele alustele. Äh, siiamaani valmistati neid äh, ette siis nõukogu äh, algatusel ja parlament andis omapoolse panuse ning ühisteatises aga siis tahetakse muuta see aastaaruanne aruandeks otseselt parlamendile Äh, vastavalt äh, teatud etaloonidele või, või äh, saavutuste mõõtmisvahenditele. niisiis see dokument tõesti läheb rohkem selles suunas, mida parlament on soovinud Äh, tegemist on siis ähm, asjaga, mida me peame siin omavahel arutama, välisteenistus ja, ja äh, inimõiguste allkomisjoni liikmed, selleks et me saaksime tõesti selle õige formaadi. aga see avatus ja valmisolek on kahtlemata olemas ja loomulikult me peame arvestama nende parameetritega, mis liikmesriigid meie jaoks paika on pannud härra Hauiti raport on kõikehõlmav raport, seal on kakskümmend kaks osa, üheksakümmend üheksa punkti. kui ma nüüd hakkaks igaühte neid üksikasjalikult käsitlema, siis ma pool kaksteist kindlasti ei lõpetaks. ja äh, seda ma tegema ei hakka. peatuksin lihtsalt mõnel punktil ma arvan, et meil on üsna laiapõhjaline arusaamine raportööri ja välisteenistuse vahel, puudu, olgu siis tegu Euroopa Liidu tegutsemisega inimõiguste nõukogus, sest äh, piinamise vastane võitlus või äh, äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu prioriteetsele kohale seadmine, nii et, et see raport läheb äh, üsnagi samas suunas äh, nagu meie töögi. me oleme arvestanud nende kommentaaridega, äh, mida TV ja FEM komisjonid avaldas, näiteks see, et tuleks panna sinna aastaaruandesse sisse ka konkreetne osa, mis puudutab kaubandust ja inimõigusi. nii et, et meil on väga hea meel selliste märkustega arvestada ning äh, see võib-olla rohkem üksikasjalikum märkus, aga äh, raporti sõnastuses on öeldud, et see äh, aruanne puudutab inimõigusi ja demokraatiat maailmas ja väga paljudel juhtudel kõneldakse Euroopa Liidu poliitikast demokratiseerimise vallas, aga tegelikult sellist poliitikat olemas ei ole, meil on olemas demokraatiapoliitika, demokraatia toetamine, mitte demokratiseerimise toetamine võib-olla see on selline väike märkus, aga see on oluline sellepärast et Euroopa Liit ei äh, tegele äh, mitte mingisuguse riigikorra eksportimisega. me toetame demokraatiat sealt, kus see koha peal, seal, kus see koha peal sünnib, aitäh. aitäh, härra Swan ma saan aru, et ma ei saa teid süüdistada selles, et parlamendisaadikutel ei ole juurdepääsu inimõiguse dialoogide hinnangutele, kui nad mingi konkreetse riigi küsimusega tegelevad. aga me kindlasti tõstame, tõstatame selle teema, kui tuleb jutuks, kuidas institutsioonid saaks paremini koostööd teha. aga möödunud korral saadeti spetsiaalne kiri, et mulle tehtakse erand, kuigi ma ei olnud isegi raportöö ja võib-olla me saaksime jällegi saata siis selle spetsiaalse kirja, kui vaja on, et et äh, siis nõuda, et saadikud saaksid veeta siis pool päeva seal välisteenistuses ja lugeda neid dokumente. niisiis, jah, te saate sõna, ärge kartke, aga ma tahaksin teile meelde tuletada, et me peaksime alustama pool üks, pool kaksteist oma järgmist päevakorrapunkti, aga ma saan aru, et vabaühendus äh, poole pealt äh, tahetakse natukene kommenteerida seda tänast arutelu. David, palun. aitäh, ma teen nii lühidalt kui võimalik. kõigepealt kogu võrgustiku nimel tahaksin tänada raportööri selle koostöö, koostöö eest, mida ta on võrgustikuga teinud nii konsultatsioonikohtumise raamis kui ka kahepoolsetes kontaktides sõsarorganisatsioonidega. kõik on olnud tõesti väga avatud ja meie võrgustik on seda hinnanud raport ise on väga hea ja ambitsioonikas, raportööril on väga raske ülesanne äh, reageerida sündmustele, mis alates kahe tuhande kümnendast aastast on aset leidnud ja üritada, ta peab üritama mitte äh, ignoreerida midagi, mis siis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on aset leidnud nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu, nii et tegemist on tõesti väga tulevikku vaatava raportiga, mis on väga ajakohane, arvestades nõukogus toimunud arutelusid ja reageeriksin kiiresti paarile asjale, mida härra Howitt mainis äh, ning mõnele asjale, mis võib-olla äh, vajaks raportis põhjalikuma käsitlemist. näiteks, mis puudutab kampaaniaid. härra Howitt äh, ütles, et vabaühendused suhtuvad kampaaniatesse võib-olla pisut skeptilisemalt. Need kampaaniad tõstatavad väga palju küsimusi, näiteks kuidas konkreetselt teemad valitakse ja kuidas tähe-, mõjutab kogu inimõiguste poliitikat me ei taha, et lihtsalt mingil mm, kapriisi ajal vajutakse need teemad välja, me tahame, et äh, nende teemade valimisel tuginetakse kõigile inimõiguste alastele teadmistele. nüüd teiseks, inimõiguste alased dialoogid, te mainisite äh, seda läbikukkunud mehhanismi. see mehhanism ei ole läbi kukkunud, vaid seda lihtsalt kasutatakse valesti. ma arvan, et äh, tihtipeale püütakse inimõiguste poliitikat ajada eraldi, mitte ei tehta teile seda osaks teistest poliitikatest, nii et, et ähm, äh, isegi kui me keskendume praktilistele eesmärkidele, on ikkagi selle kõrval ruumi ka inimõiguste poliitikale. nüüd naabruspoliitikal, siin räägiti sügavast demokraatiast ja nõnda edasi. raportis räägitakse ka sellest, kui oluline on Äh, diskrimineerimise vastane võitlus, et see on seotud demokraatiaalaste kõnelustega ja mina toetan kõike seda, mida öeldi majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste kohta, sest et naabruspoliitika suunal neid teemasid praegu täielikult ignoreeritakse ja veel kümme sekundit. võib-olla kaks asja, mis vajavad tugevnemist. üks nendest puudutab Euroopa Liitu ja kaubandust ja kaubanduskokkuleppeid, kuna neid kaubandusleppeid Äh, parlamendi ette peaks äh, sel aastal üsna palju tulema. Äh, Turk, Türkmenistaniga sõlmitav vabakaubandusleping, mis peaks olema eelseisvatel kuudel täiskogus, siis veel äh, on üritatud siis õõnestada inimõiguste klauslit nendes kaubanduslepingutes, nii et, et parlament tõesti peab olema selles küsimuses väga selge ja kaitsma inimõiguste klauslit, rõhutama, miks see on oluline, seda klauslit praegu kasutatakse halvasti ja me peame leidma mehhanisme seda paremini kasutada, aga selle klausli väärtust ei tohi alahinnata ja see peab olema kõigis kaubanduskokkulepetes. ning lõpetuseks, mida parlament ise saab teha, ma arvan, et see osa selle, selles kohta, millise millist rolli parlament mängib Euroopa Liidu inimõiguste alases tegevuses, vajaks võib-olla natukene rohkem tugevdamist kui praegu ning äh, eriti äh, milline on see töö, mida parlament saab teha väljaspool seda komisjoni, et vaadata, mis resolutsioonidest edasi on saanud. nii et, et äh, ma juhiksin ka komisjoni tähelepanu sellele kirjale, millele me saatsime siis parlamendi presidendile, nii et, et aitäh aitäh ja lõpetuseks annan ma nüüd sõna ka Richardile äh,. raportis on üheksakümmend üheksa punkti äh,. võib-olla kui sa võtad veel arvesse kõike seda, mida, mis öeldi, saab sul neid olema juba sada üks. aitäh äh,. välisteenistus äh, andis ka väga põhjaliku ülevaate täna hommikul nii et, et äh, no ma äh, ei hakka vastama kõigile komplimentidele, mida ma kuulsin, aga ma tahaksin tänada kolleege ja variraportööre väga lahkete sõnade eest. Äh, ma tõesti olen kindel, et teksti saab paremaks muuta ja ma vajan teie abi seejuures. ja seetõttu ma tõesti olen tänulik nende pa,, teie panuse eest. ja ma mõistan kolleege Kaiserit ja Sentšinit. mul mul on väga hea meel, et ka minu fraktsioonikaaslased äh, annavad oma panuse minu raporti paremaks muutmisse. olen väga tänulik nende toetuse ja ideede eest. ma ei hakka kõigel peatuma, aga siin on paar asja, millele tahaksin siiski vastata. Äh, härra Gripi öeldu Te ütlesite, et ma ei ole olnud võib-olla nii äh, konkreetne kui vaja, ma igatahes üritasin seda olla. mis puudutab neid äh, suhteid, äh, härra Donskis ütles, et siin raportis on ka palju ähmasust. ma olen sellega nõus, et jah, see on probleem. nii et, et kui on mingi konkreetne ähmane koht siin raportis, siis äh, juhtige äh, mu tähelepanu sellele, juhtige mu tähelepanu nendele kohtadele, kus ma ei ole olnud päris täpne, nii et, et ma üritaksin igatahes teha, et kõik, mis sinna raportisse läheb, on objektiivne ja täpne. nii et, et äh, hindaksin selles punktis küll teie abi. ma, muide, ma olen nõus sellega, et konkreetsus ja kõikehõlmavus on kaks asja, mida on raske kokku sobitada. ja väga oluline on saavutada õige tasakaal nende kahe asja vahel. nii et, et äh, ma olen, olen kindel, et kolleegid saavad sellest aru, aga ma olen avatud ettepanekutele. mis puudutab metoodikat, siis ma arvan, et meil on olemas metoodika. Äh, varem Euroopa Parlament põhimõtteliselt kordas seda tööd, mida äh, nõukogu tegi, nii et, et iga riigi põhjal me koostasime oma hinnangu ja mõned aastad tagasi, viis aastat tagasi täpsemalt, me otsustasime, et me niimoodi enam ei tee, et nõukogu ülesanne on oma raportis äh, teha, et meie teeme Euroopa Liidu raporti, et meie hindame olukorda. me hindame Euroopa Liidu tööd, mida on tehtud inimõiguste vallas ning see tähendab, see on ka põhjus, miks meie koostatud tekst on suhteliselt teoreetiline ja abstraktses keeles ja e, mõned e, inimesed võib-olla ei saa kõigist punktidest aru, aga see on valik, mida me tegime. E, ma ise ei leia, et see oleks võib-olla kõige parem valik, aga ma lihtsalt selgitan olukorda seega, mis puudutab muudatusettepanekuid, siis palun ärge saatke riigipõhiseid muudatusettepanekuid, üks öeldakse, et näed, seal ei tehta inimõigustega niimoodi. ma äh, paluksin ka variraportööride ja kõigi saadikute koostööd, et me tõesti jääksime oma raporti äh, suuna juurde, muidu äh, õõnestame omaenda positsiooni selles protsessis. nüüd härra Gripi tõstatatud kolm punkti et meil oleks vaja rohkem dialoogi rahvusvaheliste institutsioonidega, suure, rohkem ühistööd sellises valdkondades nagu näiteks Araabia kevad äh, ja nõnda edasi, samuti äh, ka siin äh, ohvrite kaitse, mida me tõstatasime Kampala konverentsi raames, jah, ma toetan sellist lähenemist. mis aktat puudutab, siis ja ka proua Veržia tõstatatud teemad. ma üritan äh, raportisse mitte panna sisse asju, mis ei ole otseselt seotud inimõiguste, inimõigustega, nii et ma ei tea, kas ACTA just äh, kvalifitseerub siia raportisse aga selle üle me võime vaielda, nii et, et kui kellelgi on selles vallas ekspertteadmisi, siis ta võiks mind hädast välja aidata. oleksin väga tänulik ja äh, samuti ütleksin äh, proua Vergeale, mis äh, puudutab neid mehhanisme ja väliseid ja siseseid meetmeid, siis kui tal on muudatusettepanekuid selles osas, siis sa-, saaksin need suurima rõõmuga. proua de Kaiser, jah, ma arvan, et ta mainis asju, millega ma olen nõus mis puudutab rahvusvahelisi kokkuleppeid, siis meil on seal sees punkt mõjuhinnangute eh, kohta ja samuti eh, edasijõudnud staatuseni liikumise kohta, samuti etalonide kohta, nii et, et eh, võib-olla proua de Kaiser vaataks need uuesti läbi ja, ja ütleks, kas, kas tal on soovitusi või ma ootaks tagasisidet ja ka punkti seitse kohta, mis puudutab lapsnõidu. jällegi tegemist on Äh, väga tõsise probleemi, probleemiga, nii et, et võib-olla sa võiksid koostada siis ühe äh, lõigu selle kohta ja me paneme selle raportisse. proua Šenšinile tahaksin öelda, et äh, me oleme juba käsitlenud teemat puuetega inimeste inimõigused ja sunniviisiline steriliseerimine. seda, kus me peame siin kasutama konkreetset terminoloogiat loomulikult ja ja tegelikult, kuna eelmises raportis juba oli väga suur osa pühendatud puuetega inimeste inimõigustele, siis ma otsustasin selle, selles raportis seda mitte nii palju käsitleda. aga kui teil on muudatusettepanekuid, siis ma kindlasti vaatasin neid läbi ja härra Grip ja äh, proua Ženšin ütlesid ka üht-teist punkti kuuskümmend viis ja seksuaalse sättumuse kohta Äh, jah, tegemist on Rahvapartei jaoks eriti tundliku teemaga, aga tegemist on minu fraktsiooni jaoks väga olulise punkti jaoks ja ma arvan, et ka paljude teiste jaoks, kes inimõigustega tegelevad. ning selle konkreetse küsimuse tõstatamisega minu ja minu fraktsiooni arvates kuritarvitatakse äh, meditsiinilisi diagnoose selleks, et äh, inimeste äh, õigusi piirata, nii et, et ma olen kindel, et meil õnnestub siin saavutada kokkulepe ja mitte pidada siin selliseid üldiseid lahinguid. ja niimoodi ma olengi üritanud seda, sellele punktile läheneda ning ma mõistan samas, et tegemist on härra Gripsi, Gripi fraktsiooni jaoks olul-, äh, olulise ja delikaatse punktiga ja võib-olla me leiame sellise sõnastuse, mis oleks vastuvõetav nii nende fraktsioonile kui ka meile. et mina olen igatahes valmis tegema kõik, et temaga koostööd teha ja sellist sõnastust leida. Äh, inimõiguste ja demokraatia võrgustiku osas jah, ma olen nõus, et äh, me võib-olla võiksime rohkem tähelepanu pöörata nendele sotsiaalsetele, majanduslikule, kultuursetele õigustele ja ma olen nõus kõigega, mida te ütlesite Äh, olen nõus ka, mis te, sellega, mida te ütlesite inimõiguste klausli kohta, ma ma tõesti leian, et inimõiguste klausel peaks olema igas lepingus sees ja, ja see on kindlalt ka parlamendi seisukoht. nii et, et mis seda kirja puudutab, siis mina ei ole seda kirja härra Schultzile lugenud, võib-olla kui ma võiksin seda kuskil pimedas ruumis ilma pliiatsita lugeda, ma luban, et ma tõesti kellelegi ei ütle, mis seal kirjas on. ja, ja kindlasti ma olen valmis äh, teid aitama, kui ma seda teksti näen. lõpetuseks härra Swanile ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite, et me oleme siin tänase arutelu käigus kogu aeg asju järele vaadanud ja tõenäoliselt me oleme juba ming-, mingit edu saavutanud. ma lihtsalt ütlesin, et ma palusin juurdepääsu nendele dokumentidele mitu kuud tagasi ja ma ei saa aru, miks see nii kaua aega on võtnud. minu terminoloogia äh, läbi kukkunud mehhanismid äh, ei tähenda, et ma ei usuks inimõiguste dialoogi, aga äh, nendel mehhanismidel on väga palju puudujääke, me ei saavuta seda, mida me soovitasime ja minu meelest on olukord läinud hullemaks ja mitte paremaks. ja seetõttu ma paluksin, et te seda kaaluksite. ja veel üks teema, mille härra Šon tõstatas ja ma tõesti teen nüüd väga kiiresti vaatamata äh, varasematele lahkhelidele oleme me jõudnud rohkem äh, sellise tulemustepõhise lähenemiseni ja selles vallas mulle väga meeldib see, mida härra Soon ütleb, mulle tõesti meeldib see uudne lähenemine. mis puudutab äh, demokraatiat ja demokratiseerimist, kas ma ei tea, me võib-olla peaksime mõlemad ajaloos tagasi minema, aga minu arust äh, Äh, kuigi ajalistel põhjustel te ei saa hakata siin üksikasjalikult sellesse teemade lah-, laskuma, oleks igatahes äh, minul raportöörina väga kasulik, kui te äh, esitaks neid täpsemaid terminoloogilisi fakte mulle kirjalikult me alati äh, tervitame äh, välisteenistuse selliseid äh, täpsustusi, nii et, et kui te saaksite mulle kirju, kirjalikult seda asja selgitada enne muudatuste esin-, esitamist, siis oleksin väga tänulik, aitäh! Uh, suur tänu, härra Howitt ja tahaksin teile veel meenutada, milline on meie muudatusettepanekute tegemise ajakava. viieteistkümnendal veebruaril kolmapäeval kell kuus on siis muudatusettepanekute tegemise viimane tähtaeg ja nüüd tuleme oma järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt kuulamise juurde Egiptuse valimiste järelmeetmete kohta. meie eksperdid on juba siin kohal ning see kuulamine toimub koos väliskomisjoniga. ootame ikka veel väliskomisjoni esimeest siia, aga tervitan juba väliskomisjoni liikmeid siin ning äh, see kuulamine toob, toimub koostöös delegatsiooniga Mašriki riikidega suhtlemiseks ja ka suur tere tulemast siia, härra David. meie oma komisjonis äh, regulaarselt kuulame ära äh, eksperdid, teadlased ja kodanikuühiskonna esindajad erinevatest riikidest, eh, selleks, et teada saada, millised on arengud, meil on, oli siin olnud juba kuulamine Jeemeni ja Süüria kohta ja nüüd tahaksime täpsemalt vaadata seda, mis toimub Egiptuses. ning enne, kui me alustame me kõik oleme vägagi teadlikud kõikidest nendest õudsetest piltidest, mida me nägime eh, pärast jalgpallimängu eh, Port Saidis ja meie, eh, meie avaldame kaastunnet ohvrite perekondadele kuid me nüüd nõuame ka sõltumatut uurimist selleks, et teada saada, kes vastutab selle veresauna eest. jah, meil on äh, jalgpallihuligaanidega probleeme ka teiste mängude puhul, kuid kui politsei ja julgeolekuteenistus ei reageeri vägivallale, siis äh, on väga raske äh, seda veresauna pidada lihtsalt kahe jalgpallimeeskonna fännide vaheliseks kakluseks ka vabaühendustega on probleeme ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, härra Pöttering on seal praegu kohapeal, tema äh, on äh, seal Adenaueri eksperdina ja meil on ka täna siin kohal Adenaueri sihtasutuse äh, esindaja. Äh, me ei hakka ära ootama härra Brocki, kuna aeg on juba nii hiline, nii et kui ta lihtsalt tuleb, siis tervitame teda ja me läheme kohe kuulamise juurde ning ma tahaksin teile tutvustada meie külalisi. siin on Ahmed Samih, kes on äh, äh tolerantsi ja vägivallavastase äh, Te uuringute instituudist Kairost, siin on siin Anthony Dworkin, kes on Euroopa Nõukogust äh, välissuhete osakonda esindab ja siin on ka Stefan Keerolt, kes esindab Kodanaueri sihtasutust. meie kolleegid soovitasid äh, ka Human Rights Watchi eksperti Kairost siia kutsuda, me üritasime seda, aga meil ei õnnestunud Kairost ühtegi eksperti saada, sellepärast et ekspert, keda meile soovitati, on praegusel hetkel Washingtonis. ja siis on meil välisteenistusest ka proua Nassira Bulu, kes on, kes vastutab siis äh, Kesk-Ida suhete eest. ma annaksin kõigepealt sõna härra Samihile ja võib-olla esimeses voorus te võiksite keskenduda seitsmele kuni kümnele minutile. suur tänu, proua esimees. suur tänu tutvustamise eest. valimised just lõppesid äh, Egiptuses kuid valimised ja head valimised ei tähenda, et oleks ka demokraatia, sest ei ole demokraatiat olukord, kui me näeme, et Egiptuse parlamendi viiesaja kaheksast ainult vähem kui kümme liiget on naised, nii et demokraatia ilma naisteta ei toimi. ei ole demokraatiat ilma kodanikuühiskonnata ja vaba meediata ning riigis kus, kus nelikümmend protsenti inimestest on väga vaesed, ei kuulu demokraat-, ja nende asjade hulka, kus üks või kaks parteid äh, saaksid äh, seda üles ehitada, ilma et vaeste olukorda parandada. siin on räägitud äh, ühiskonnalepetest, on räägitud suhetest riigi ja inimeste vahel. nii, ja võrreldakse isegi neid suhteid kui poja ja isa vahel. Egiptuses on näha, et isa ei nõustu sellega, et tema kahekümne viie aastane poeg teeb, mida ta tahab. asjad on nii lihtsad, aga samal ajal ka väga keerulised. seitsekümmend viis protsenti Egiptuse, vabandust, rahvast, äh, kuuskümmend viis protsenti nendest on äh, nooremad kui kolmkümmend aastat ja Euroopa Liidu institutsioonid esitavad nüüd väga tähtsaid küsimusi, nagu seda, mida me peaksime tegema. Toomas Friedman kirjutas väga hea artikli ja ma tsiteeriksin teda. pärast seda, kui ta Egiptuses käis, ta ütles, et kui sa näed, et elevandid lendavad, siis lihtsalt pea oma suu kinni ja pane see kirja. on ka üks Egiptuse filosoof kes kirjutas araabia keeles, et äh, jah, revolutsioon küll õnnestus, aga riik ise suri. tema mõtles sellega, et vana režiim, vana süsteem ei saa uuendada ennast ja ennast uuesti üles ehitada. paljud Egiptuse noored äh, ei leia, et tegemist on üleminekuperioodiga, nii nagu äh, äh, seda rahvusvahelised organisatsioonid nimetasid, vaid meie jaoks oli see pigem revanš äh, sõjaväejuhid teevad moslemi vennaskonnaga koostööd, hoolitsemaks selle eest, et midagi ei muutuks. pärast seda, kui, nädal pärast seda, kui Egiptuse rahvas oli kogunenud, oli näha muudatusi, toonane valitsuspartei hakkas üha rohkem tegema koostööd moslemi vennaskonnaga Nad ei esinda küll vana režiimi, kuid nad tegutsevad täpselt samamoodi. kui te vaatate et siseminister ei las- äh,, väidab, et äh, äh, meeleavaldajate vastu ei kasutatud relvi ja kui te näete, et parlamendi liikmed äh, plaksutavad selle peale, siis te saate aru, et äh, vahe on ainult nimedes, aga mitte poliitilistes tegevuskavades või poliitilistes arusaamistes eriti kui lugeda inimõiguste alaseid raporteid ja need ütlevad, et politsei on kasutanud äh, maksimaalselt ära oma võimalusi selleks, et äh, meeleavaldajaid takistada. bürokraatlikult kindralilt ei saa äh, paluda Egiptuse tuleviku ülesehitamist ja kui olukord on nii õudne, nagu ta on, siis ma soovitaksin, et Euroopa Liit ei toetaks edasi seda režiimi. sellepärast, et valitseval parteil on tegelikult legi-, legitiimsuse probleem, meie valitsusel on suur legitiimsuse probleem. ning suurem osa poliitilistest parteidest näitavad ennast pea iga päev parlamendis halvas valguses ja kaotavad sellega oma legitiimsusest osa enamus inimestest tänavatel ei toeta praegust režiimi kui te tahate toetada kui te praegusel hetkel toetate seda valitsust, siis te toetate valitsust, mis teeb väga tihedat koostööd moslemi vennaskonna ja salafisti parteiga rahvusvahelised ja ka kohalikud vabaühendused on valitsuse pideva nii, ja ka sõjaväe pideva löögi all, parlamendi pideva löögi all. sellepärast, et neid süüdistatakse selles, et nad on läänemaailma agentidest, nii et eh, kuidas on võimalik seda nimetada demokraatiaks? milline saab üldse olla Egiptuse tulevik? see, mis Barsaidis juhtus, ei olnud lihtsalt mingi eraldiseisev probleem. erinevad äh, tõestuste leidmise operatsioonid näitavad, et tegemist oli otseste rünnakutega noorte meeleavaldajate vastu. see oli SCAF-i ja sõjaväe vastu ja väga paljud videod Youtube'is ka tõestavad seda. kui Egiptuse sõjavägi kasutab maksimaalselt ära kasutada äh, olevaid jõudusi selleks, et äh, ta Kairos või, või ka teistes linnades äh, maha suruda meeleavaldajaid, siis siis mida peaksid arvama inimesed, noored inimesed minu riigis, mis tagatisi me saame neile anda? mitmed Egiptuse blogipidajad on äh, teinud äh, veebilehekülje ja minge sellele veebileheküljele, sealt leiate te väga selgeid tõestus, tõendeid selle kohta, mis toimub Kairo tänavatel. suur tänu! Thank you, Mr Sami, for your words and it just reminded aitäh äh, teie sõnade eest äh, ja äh, see meenutas mulle debatti, mis meil oli eile väliskomisjonis Venemaa teemadel. NGO-d, assotsiatsioonid võtavad raha Euroopa Liidult, seetõttu neid peetakse lääne agentideks ja seetõttu kuuleme seda siin komisjonis ja ka teistes tihtipeale äh, valitsustelt, kes tahavad eh, nende organisatsioonide tööd delegitimiseerida. tahtsin lihtsalt seda mainida. unustasin alguses ka öelda seda, et eh, olukord on halb ja halveneb, aga tervitame eh, seda, et härra Nobili vabastamist hiljuti, selle liikumise juhi vabastamist, isegi kui olukord on halb, siis rahvaline solidaarsus loodetavasti siiski veidi aitas. nüüd annan sõna härra Dworkinile. suur aitäh! suur rõõm on siin olla ja sellel olulisel teemal sõna võtta. edastan oma perspektiivi selle kohta, milline on olukord Egiptuses eh, valimiste kohta, valimiste järgse perioodi kohta. ma arvan, et eh, parlamentivalimiste korraldamine on oluline hetk arengutesse. see on üleminek Egiptuses ja teatud mõttes võib seda näha kui kõige olulisemat sammu pärast president Mubaraki ametist lahkumist. esimest korda tekitab see esindusliku rühma parlamendis, kes saab vastu seista SCAF-ile ja sõjalisele juhtkonnale sõjaväelisele juhtkonnale, aga äh, nagu eelkõneleja ka ütles, siis tegemist on väga ebatäieliku, pooliku sammuga liikumises tegeliku demokraatiale ülemineku poole. ma arvan, et see tekitab väga segase olukorra, kus ei ole üht, mingit selget konsensust selle koha pealt, äh, kuud, kuidas peaks poliitiline süsteem nüüd edasi arenema. ja ma arvan, et see jätab ebaselgeks ka selle, kuidas eh, võiks tekkida kokkulepe Egiptuse poliitilise kogukonna sees eh, selle koha pealt, kuidas riiki koondada uues poliitilises süsteemis. ja ma arvan, et see on tegelikult asi, mis üleminekus demokraatiale kindlasti olemas, olema peaks. hetkel on näha sellist kolmepoolset eh, võitlust sõjaväelise juhtkonna, parlamendi ja rahvaprotestijate vahel tänavatel ja ma arvan, et ja mulle tundub, et ühelgi nendest rühmitustest ei ole hetkel selget lebi-, legitiimsust ja toimub selline võitlus legitiimsuse nimel. Vabaduse ja õigluse partei parlamendis tundub, et nemad näevad oma rolli kui nii-öelda delegeeritud võimu nüüd, kui nad on ametisse valitud, siis nad võivad läbi rääkida sõjaväelise juhtkonnaga, äh, enam rohkem äh, rahvast poliitikasse kaasamata ja nad enam ei toeta neid proteste, nad tahavad, et protestid lõpeksid. Nad tahavad, et neil oleks selline suletud äh, ustega suhe sõjaväega, samal ajal aga me näeme, et nende poliitilised antennid on nii-öelda üsna ekslikud, nende katsed saavutada mingit sellist amnestia kokkulepet sõjaväega kukkus läbi ja sellel oli ka tugev tagasilöök avalikkuses härra Sami rääkis väga selgelt sellest, millised inimõiguste rikkumised on aset leidnud. üks asi, mida tahaksin siia lisada, on see, et tuleks vaadata tulevikku ja ma arvan, et praegu on suureks mureks põhiseaduslik protsess, sest see ajakava, teekaart, mis hetkel veel paigas on, tundub, et näeb ette, et põhiseadus koostatakse ning võetakse vastu enne presidendivalimisi, aga presidendivalimised peaksid aset leidma niimoodi, et uus president saaks ametisse astuda juuli alguses, võib-olla isegi varem. sellises ajakavas ei ole aega piisavaks protsessiks, mis eh, tegelikult kaasaks ka sellise avaliku sotsiaalse debati, mis oleks vajalik selleks, et uus poliitiline süsteem paika panna ja ma arvan, et eh, see, mida antud ajakava edasi ette näeb, on pigem see, et põhiseadusega kiirustatakse või siis äh, natukene putitatakse seitsmekümne esimese aasta põhiseadust ja siis esitatakse see uuesti. nii et äh, ma arvan, et see on praegu tõsine mure, et kuidas liikuda edasi äh, uue poliitilise süsteemi suunas, mida me tahame Egiptuses näha. ebakindlust on ka selle kohta, millised on valitud parlamendi äh, pädevused, millise, kas tal on äh, selliseid pädevusi, tundub, et vahe põhiseadus, mille parla-, mille sõjavägi sisse viis, äh, et need ei võimalda parlamendile seadusandlikku võimu, aga parlament arvab, et neil see on ja samas äh, sõjaväeline juhtkond SCAF jätkuvalt juhib riiki, nii nagu härra Sami ütles, ei ole mingit väljendusvabadust, et ei ole mingit äh, Ehm, eh, aru saama sellest, et pluralism oleks demokraatia arendamise jaoks oluline, ehm, meedial on ranged eh, piirangud, on erakorraline seadus, mis kehtib, eh, era-, erakorraline olukord ning kuulsime ka, et äh, piiratakse NGO-de tegevust. Ehm, meil on praegu sõjaväeline juhtkond ja nemad saavad infot äh, luureüksustest, mis äh, leiavad, et äh, välismaalased või välismaalt tuleb päris palju mõju sellele, nendele tänavaprotestidele. hiljutine arvamusküsitlus näitas et, et seitsekümmend neli protsenti egiptlastest on vastu sellele, et NGO-sid rahastatakse Ameerikast ja, ja kõige selle taustaks on majanduskriis ning äh, sellised julgeolekuprobleemid, äh, mis on tekkinud, ei ole suudetud äh, rakendada mingit korrakaitset, nii nagu me nägime selle jalgpallifännide olukorra puhul. ja see on olukord, mis, äh, mis tähendab seda, et Euroopa Liit, teised võimud tahavad saavutada tasakaalu, see on keerukas, ühest küljest tahetakse toetada inimõigusi, demokraatia arengut aga teisest küljest on jällegi selline vastuseis sellisele asjale, mida võiks pidada Euroopa Liidu sekkumiseks. aga oluline on siiski, et Euroopa Liit võtaks tugeva joone hetkel, me peame keskenduma sellele, et saadaksime õige sõnumi avalikkusele selleks, et saavutada kõige paremat võimalikku legitiimsust Egiptuse olukorras ja mis keskenduks võtmeprioriteetidele hetkel. nii et ma arvan, et sõnum peaks olema ühest küljest, et Euroopa Liit er-, toetab Egiptuse rahva püüdlusi, et me ei ürita omaenda mingit välispoliitilist agendat läbi suruda, aga toetame Egiptuse inimeste püüdeid saavutada aus, pluralistlik ja esinduslik poliitiline protsess, mis põhineb põhiõigustel ning õigusriigil. ja me peaksime edaspidi keskenduma sellele, et poliitiline protsess, põhiseaduslik protsess oleks kaasav ning aitaks välja arendada õigusriiki. õigusriik, väljendusvabadus, kogunemisvabadus, need on fundamentaalsed põhimõtted, mis on tegelikult demokraatliku protsessi usaldusväärsuse südames. ja ma arvan, et kodanikuühiskond on siin oluline osa. tean, et see on tasakaal, mida saavutada on raske, aga kõrge esindaja avaldus, mida ta tegi NGO-de ründamise kohta, selle sõnastus oli ehk veidi ebaõnnestunud. et egiptlased peaksid õiguslikult menetlust mitte rikkuma, aga tegelikult on, toimub siin see, et ebaausalt kasutatakse seadusi, mis veel Mubaraki ajastust jõus on ma arvan, et me peaksime keskenduma pigem pluralismi küsimusele, mitte aga sellele, et austataks mingeid õiguspõhimõtteid, mis iseenesest on ebaausad. nii et eh, tulevikus peaksime me silmas pidama võtmeprioriteete, tegemaks kõik endast võimalikku, et saavutada äh, tingimused õiglaseks, ausaks valitsuseks, mis põhineks äh, poliitilisel kokkuleppel, millele taga on suur laialdane sotsiaalne konsensus ning mis austaks põhiõigusi, aitäh! aitäh, härra Dvorkin, selle sõnavõtu eest, aitäh teie soovituste eest ja nüüd annaksin sõna doktor Geroldile, kes on ähm, Konrad Adenauri Sihtasutuse Euroopa büroo direktor. Meine Damen und Herren Abgeordnete, suur tänu, proua esimees, lugupeetud rahvasaadikud, suur tänu, et mind täna siia kuulsi-, kutsusite. mulle öeldi, et minul on ettekandeks seitse kuni kümme minutit aega. proua esimees, palun saage aru, et mina siin ei ole mingi Araabia riikide ekspert Äh, kuna olen kõigest Konrad Adenaueri sihtasutusest, ma olen küll Lääne-Aafrikas töötanud, aga mulle öeldi, et mina peaksin täna rääkima just Konrad Adenaueri sihtasutuse tööst ja ma tõesti üritaksin seda teha nii palju, kui ma seda oskan ja suudan. mina keskenduksin kolmele osale, esiteks äh, räägiksin äh, praegu praegu meie Kairo büroo tegevuse kronoloogiast, siis teisest, teiseks, milliseid etteheiteid meil on tehtud ja millised partnerid on Konrad Adenauer sihtasutusel Egiptuses ja kolmandaks tahaksin rääkida sellest, mis on viimastel päevadel toimunud äh, eilsest äh, või isegi tänasest. daamid ja härrad, Konrad Adenauer sihtasutus on Ektu-, Egiptuses olnud juba üle kolmekümne aasta tegev ja töötab seal koos väga paljude ühi-, ühiskondlike organisatsioonide ja ka valitsuse ning äh, majandusringkondade esindajatega. meie üleilmseks eesmärgiks on kodanikuühiskondlike tegevuste toetamine, toetamaks demokraatlike struktuuride ülesehitamist minu kolleeg härra doktor Jakobs, kes seal kohapeal töötab, on suurepärane islamiriikide ekspert ta õppis Kölni ülikoolis islamistikat samamoodi nagu ka politoloogiat ja kahe tuhande seitsmendast aastast vastutab tema äh, Egiptuse büroo töö juhtimise eest. ta on abielus ja tal on kaks väikest last, nii et äh, olukord tema jaoks seal praegusel hetkel on ka isiklikult äh, dramaatiline, isiklikult tähtis. arengud detsembri lõpust eelmisel aastal. kahekümne üheksandal detsembril eelmisel aastal otsiti läbi Konrad Adenaueri sihtasutuse büroo, läbiotsimise viisid läbi julgeolekuteenistus ja politsei ja selgus, et äh, riigi peaprokurör olevat selle käsu andnud, kuid mingit läbiotsimisorderit äh, läbiotsijatele esitada polnud kõik dokumendid ja kõik äh, arvutid viidi kaasa, need konfiskeeriti ning äh, ruumid pitseeriti ja Konrad Adenaueri sihtasutusel keelati oma tegevuse jätkamine Egiptuses. kolmandal jaanuaril sellel aastal äh, härra doktor Jakobs kutsuti ülekuulamisele ta pidi viis pool tundi äh, uuriva kohtuniku ees vastama küsimustele. talle öeldi, et äh, sihtasutuse kontor võib üpris kiiresti oma tööga uuesti alustada ja dokumendid ja arvutid antakse tagasi. üheteistkümnendal jaanuaril sellel aastal teatas siis äh, peaprokurör sihtasutuse esimehele teada, et äh, uuringuid siiski jätkatakse ja et dokumendid ja arvutid jäävad siiski politsei kätte Äh, härra Pöttering, Konrad Adenauer sihtasutuse esimees, kunagi Euroopa Parlamendi president äh, nimetas äh, sellist tegevust täiesti lubamatuks. kaheksateistkümnendal jaanuaril CDU peasekretär härra Kröö võib-olla teate, et meil ei ole mingit äh, õiguslikku ega ka rahalist äh, sõltuvust äh, Saksamaa kristlikest demokraatidest, kuid meie ideoloogia on sarnane nendega ja seetõttu CDU peasekretär kohtus Egiptuse suursaadikuga Berliinis ja ütles, et mõlema riigi suurepärane koostöö sõltub ka sellest, kas vabaühendused ja eriti just Konrad Adenaueri sihtasutus saavad eh, Kairos oma tööd jätkata ja seda ilma takistusteta. kolmeteistkümnendal jaanuaril eh, käis Saksamaa välisminister Vesterwelle Egiptuses, kohtus seal valitsuse esindajatega samamoodi nagu ka va- ja tõstatas seal ka vabaühenduste töö problemaatika ta mõistis hukka Egiptuse ametivõimude tegevuse ja nüüd sellel nädalal, viiendal veebruaril andis peaprokuratuur Konrad Adenaueri sihtasutusele teada, et on alustatud karistusmenetlust äh, büroo juhataja doktor Jakobsi ja ühe kaastöötaja proua Paderi vastu. mõlematel keelati Egiptuse Vabariigist lahkuda ja samal päeval kritiseeris ka professor Pöttering uuesti sellist tegevust, kui ta kohtus Egiptuse suursaadiku voliniku nagu Ramsiga. üleeile õhtul lendas äh, härra Pöttering Kairosse ja kohtus seal välisministriga, samamoodi nagu ka rahvusvaheliste suhete ministriga Arguna Kalliga nüüd teiseks, mida meile ette heidetakse? tegemist on kahe valdkonnaga, kahe sektoriga, mis praegu on uurimise keskmes. esiteks äh, räägitakse avaliku korra rikkumisest, nimelt et äh, Konrad Adenaueri sihtasutus illegaalselt äh, on äh, asutanud vabaühenduse Egiptuse Vabariigis ja teiseks illegaalselt on tehtud seda välismaiste rahadega, mida ei ole kuskil registreeritud. tegemist on etteheitega sihtasutuse vastu ja tegelikult härra Jakobsi vastu, sest tema juhib seda sihtasutuse äh, bürood ja sellele etteheitel on nüüd lisandunud uus etteheide, nimelt äh, alustati karistusmenetlusega. me teame, et karistusmenetlust on alustatud, kuid me ei tea päris täpselt, mida härra Jakobsonile ja tema kaastöötajale ette heidetakse, kuid me arvame, et nad saavad ka spionaaži või siis ka riigireetmise süüdistuse äh, me ei oska seda ka päris selgelt öelda veel, sellepärast et meile ei ole süüdistust siiamaani saadetud ja meile lubati, et järgneva kolme päeva jooksul peaks see meieni jõudma sihtasutuse partnerid, võib-olla saan ka seda väga lühidalt äh, selgitada, peaks võib-olla ütlema, et ülekuulamise ajal öeldi doktor Jakobsile, et et ei kritiseerita mitte koostööd Egiptuse vabaühendustega, aga äh, nimetaksin need organisatsioonid, sest tegemist on lühikese nimekirjaga partneritest, esiteks on seal äh, Information and Decision Support Center, tegemist on Egiptuse valitsusele alluv nõupidamis- ja, ja teadustöökeskus, siis National Council for Youth, siis Center for Economic and Financial Research and Studies, siis Center for Political Research and Studies, Partners in Development, Development Program for Women and Children ja Association for the Social Development Development and uh, Welfare Egyptian Youth Federation. nii et tegemist on nende partnerühendustega, millega meie sihtasutus seal riigis koostööd teeb. kolmandaks, millised on siis praegused arengud? täna Saksamaa parlamendi alamkojas äh, kristlike demokraatlike, kristlike sotsialistide fraktsioon ja liberaalide fraktsiooni esitasid taotluse, et seda küsimust äh, arutataks tahaksin lihtsalt hästi lühidalt kolm kõige tähtsamat punkti välja tuua. taotlus on järgmine. Saksamaa parlamendi alamkoda kutsub Saksamaa valitsust üles äh, viivitamatult lõpetama seda menetlust äh, Egiptuse büroo vastu ja Egiptuse ametivõimud äh, peaksid lõpuks vabaühenduste tähtsat tööd transformatsiooniprotsessis hindama, seda paremini välja tooma ja kolmandaks tuleb selgeks teha, et Saksamaa jaoks Saksa poliitiliste sihtasutuste vaba tegevus on väga tähtis, toetamaks demokraatlikku ja majanduslikku arengut Egiptuses. tahaksin veel lisada, et Saksamaa kakssada nelikümmend miljonit miljardit eurot, mida Egiptus võlgneb Saksamaale. Need võlad tahtis Saksamaa valitsus äh, äh, kustutada selleks, et seda raha oleks võimalik õigusriiklike struktuuride ülesehitamisse investeerida, nii et tegemist oleks rahaga, mis tuleks Egiptusele ainult kasuks. võib-olla peaks sinna juurde lisama veel, et äh, mõistlik oleks, kui Egiptuse ametivõimud äh, vaataksid ka, kes sihtasutuse juhatusse kuuluvad, seal on näiteks doktor Merkel, doktor Helmut Kohl ja doktor Lammert, kes on Saksamaa parlamendi alamkoja esimees. ja nüüd viimane osa minu ettekandest. võib-olla praegu ei ole mitte mingit lootust, et asjad paremuse poole pöörduvad, pigem et olukord läheb äh, hullemaks. professor Pöttering, nii nagu ma eelnevalt juba ütlesin, kohtub äh, ministritega. Egiptuse ametivõimud on teatanud, et tegemist, et Konrad Adenauri sihtasutus ei saa mitte mingit erikohtlemist, vaid et tegemist on protsessiga, mis sai alguse demokraatliku süsteemi ülesehitamisel, nimelt äh, üritatakse siin erinevaid võime lahutada ja kohtusüsteem on sõltumatu ning tema tegevust pole võimalik mõjutada. veel üks lühike küsimus, kas meie sihtasutus peaks lõpetama oma töö Egiptuses? pigem vist mitte, sellepärast et Konrad Adenauer sihtasutus on otsustanud jääda koha peale ja oma tööd jätkata ning tahaksin veel kord toonitada, et just sellepärast ongi meie jaoks praegu väga raske see olukord, meie jaoks on väga raske tööd lõpetada, sellepärast et proua Paader, see teine ähm, äh, kaastöötaja, kellel on süüditus esitatud, ta on abielus egiptlasega, nii et tal ei ole võimalik lihtsalt riigist lahkuda ja niimoodi süüdistusest pääseda. suur tänu, et mind ära kuulasite ja olen nõus ka kindlasti teie küsimustele vastama suur tänu, doktor Keerult, selle selgituse eest selle kohta, mis toimub Kodrand Adenaueri sihtasutuse Kairu bürooga. olukord on tõesti väga tõsine ja ma arvan, et kõigutab, kõik kujutavad endale ette ja te ütlesite seda ju ka, et kui sihtasutust toetavad liidukantsler ja erinevad ministrid, et siis tõesti Egiptuse ametivõimude äh, rünnak on täiesti uskumatu ja me ei tahagi teada, kuidas Egiptuse ametivõimud käivad ümber nende ühendustega, kellel ei ole sellist toetust. enne kui välisteenistusele annan äh, ülesande, vabandust, äh, need doktorid on mul nüüd saksa keeles nii segamini läinud, sellepärast jätkan inglise keeles ja nüüd äh, härra David, kes esindab ja juhatab Ashreki riikide delegatsiooni, annaksin talle sõna ja siis saab välisteenistuse esindaja sõna. aitäh aitäh, et te korraldasite sellise kuulamise, minu arvates on see äärmiselt kohane ja õigeaegne. samuti olen väga tänulik meie kolleegidele ja sõpradele, kes siin paneelis osalevad, kes on andnud meile siis ülevaate sellest, milline on tegelikkus ja mis täna, tänapäeval Egiptuses toimub. ma arvan, et meie esimene küsimus on kas selline tulemus meid üllastab või ei ja ma arvan, et enamik meist vist ütleks, et ei üllata. valimiste tulemus ähm, oli selline, mida oligi oodata. Äh, ma võin siin täiesti vabalt välja öelda, mida ma arvan, sest me oleme ikkagi Euroopa Parlamendis. Äh, nii et, et äh, mis puudutab moslemi vennaskonda, siis ma arvan, et nemad said sellise tulemuse, mida nad pididki saama mul oli võimalus äh, olla Egiptuses just siis, kui äh, valimissüsteemi seadust esimest korda arutati. ma kõnelesin erinevate poliitiliste jõududega ning äh, nende parlamendisaadikute jaoks, kes me seal olime, me oleme juba pikka aega elanud demokraatlikus ühiskonnas, me Äh, juba suutsime ette näha, millised oleks sellise süsteemi äh, tagajärjed, nägime seda esimesest hetkest peale. Äh, kolmkümmend neli protsenti, kolmekümne nelja protsendi häältega tegelikult on võimalik saada sada protsenti kohtadest, nii hullusti asjad siiski välja ei kukkunud, aga aga kui see reegel, mille alusel kohti jagatakse, siis äh, siis oleks asi olnud veel palju hullem. niisiis, kõigepealt me ei ole üllatunud, teiseks tuleb samuti silmas pidada seda, miks äh, moslemi vennaskond äh, nii äh, palju hääli sai. ei tohi unustada, et Mubaraki ajal Äh, mängis moslemi vennaskond äh, väga positiivset rolli, toetades elanikkonda, hoolitsedes nende sotsiaalsete vajaduste eest. ning äh, niipea, kui tulevad valimised ning kasutades neid vahendeid, mis nende käsutus on, sellele ma pikemalt ei tahaks peatuda, nende vahenditega, siis moslemi vennaskonnale lihtsalt tasuti selle eest, mida nad Mubaraki režiimi ajal olid teinud niisiis nad äh, tõesti hoolitsesid Egiptuse rahva eest ja selle eest tuleb neid äh, kiita ja ma arvan, et selle eest neid ka valimi-, seetõttu neid ka valimistel meeles peeti. milline on nüüd tulevik? kõigepealt äh, ma olen täiesti nõus härra äh, Samihiga, kes rääkis kahvist. võib-olla asjad ei ole nii, minu sõnavõtt ei ole nii hästi läbimõeldud, nagu peaks olema. ma lihtsalt siin räägin ja mulle tulevad jutu sees erinevad asjad meelde. ärgem unustage, mida ajalehes Liberatsioon aasta tagasi kirjutati. see, mille tunnistajaks me oleme Egiptuses, on tee, kus ei ole lihtsalt ühte teed. Lo-, loodame siiski, et nii hulluks asi ei lähe. niisiis Äh, me küll hääletame, hääletame ühe korraga, hääletatakse üks kord, aga ka mitte rohkem, eks näis nüüd, mis juhtub Egiptuse institutsioonidega. Äh, asi on egiptlaste otsustada. Äh, meie siin Euroopas ei taha kellelegi õpetada, mida nad oma kodumaal peaksid tegema, iga riik on suveräänne aga parlamendis ja Euroopa Liidus me võtsime vastu komisjoni ettepaneku ja isegi täna kolleegid said meili, äh, teie, kes te siin saalis olete, seda ilmselt ei ole veel näinud, äh, saite meili Cathy äh, Astonilt ja volinik Füülelt, kus selgitatakse, mida see rohkem rohkem eest põhimõte naabruspoliitikas tähendab ning nagu ma ütlesin, no meie oma naabruspoliitikas lähtume nüüd sellest põhimõttest rohkem rohkema eest. see ei tähenda, et me tahaksime mingeid oma väärtusi peale suruda, aga loomulikult me vaatame, millised need suhted on, kui sügavad need suhted on ja kui me räägime suhete süvenemisest, siis me räägime ka selle toetuse süvendamisest, mida me saame erinevatele riikidele naabruses anda. ma pean siin silmas näiteks materiaalset toetust nende vajaduste rahuldamiseks. me lähtume seejuures nüüd siis sellest enam enamast põhimõttest tuletaksin teile veel kord meelde, millised on need peamised äh, eelarveallikad äh, Egiptuses ning ma äh, siis äh, esitaksin need progresseeruvas järjekorras. kõigepealt äh, turismist tulevad tulud me teame, et isegi kui praegu on turistide arv vähenenud kolmekümne protsendi võrra revolutsioonieelse perioodiga, siis see arv on täiesti vale. kindlasti ei ole turistide arv vähenenud kolmkümmend protsenti, palju vähem Äh, mul on sõber, kes on abielus portugallasega ning äh, on ühe Egiptuse Kairo hotelli direktor ja ta ütles, et äh, minu hotellis on praegu ainult kuus külalist ja hotellis on seitsesada tuba. nii et, et ma ei hakka siin konkreetselt hotelli nimetama, ma ei taha siin reklaami teha hotellile, aga need arvud on väga-väga madalad. teiseks, teiseks tuluallikaks on need seitse-kaheksa miljonit egiptlast, kes elavad välismaal. jällegi seda, see arv on vähenenud oluliselt Liibüas toimunud sündmuste tõttu. ning me peame arvestama ka selle ebakindlusega, mis Egiptuses valitseb ning seetõttu äh, väljarändajad ei saada enam raha koju tagasi. vaadake kas või minu riiki Portugali, seal on asjad täpselt samamoodi. aga ärge mind tsiteerige selles osas. Äh, kolmandaks, äh, Suessi kanal ja selle kanali läbimine, kanali läbimise õigus see on ainus tuluallikas, mis ei ole peaaegu et muutunud äh, revolutsioonieelsest ajast. nii et, et äh, et see, need sissetulekuallikad on pidevalt vähenenud ning neljandaks sissetulekuallikaks on äh, gaasi eksport. ma ei pea teile siin meelde tuletama et need torujuhtmed, mis lähevad Jordaaniasse ja Iisraeli, on õhku lastud ning seetõttu äh, siit enam mingit tulu ei tule. oma Egiptuse sõpradele ta, ma ütlesin, et Egiptus on üks viimaseid riike, kus mulle meeldiks olla poliitik riik, kus on ligemale kaheksakümmend miljonit inimest, riik, mis areneb rahvaarv kasvab ühe koma kahe, ühe koma kolme miljoni võrra aastas ning kindlasti ei ole kerge luua inimestele sellist infrastruktuuri, mida nad vajavad, sellist tervishoiu, haridust, eluasemeid. nii et, et tegemist on tõesti väga keerulise ülesandega eriti. eriti kui ei ole miljoneid barreleid naftat, millega kaubelda. ning ning arvestades seda tööhõivet, eelarve olukorda, mulle tundub, et või ma kardan, et väga lühikese aja jooksul hakkavad inimesed mõtlema, et no e-, enne revolutsiooni olin ma ikkagi paremal järjel. aga samas e, eelmist perioodi ka kritiseeriti ja alati tuleb seda minevikuga kritiseerida, nii et, et ma arvan, et me peaksime siiski e, arvestama sellega, et nii sõjaväelastel kui ka parlamendi enamusel ja ja ma viitan siin just moslemi vennaskonnale et meil on võimalik vaadata, millist ühiskonda me soovime äh, üles ehitada, millist äh, põhiseadust me koostame ning äh, kuidas see põhiseadus ratifitseeritakse, sest minu arvates on äärmiselt, see äärmiselt oluline, et see kiidetakse heaks referendumil, et inimesed lõpuks ometigi näeksid, milline see ühiskond neil lõpuks on. ja ma võin öelda veel seda, et hetkel ma olen pettunud, ma olen selles, nendes arengutes pettunud, aga ma siiski veel loodan, et asjad võivad muutuda. Äh, nii et, et äh, Egiptuse rahvas jõuab siiski õitsvale järjele. aitäh ja aitäh, et juhtisite tähelepanu ka siis majanduslikule olukorrale ma arvan, et meil on kümme minutit täiendavat aega, sest me alustasime viisteist minutit hiljem. Madame Nasira Bulu from the uh, head of division of the Middle East uh, desk at the EAS. välisteenistuse Lähis-Ida laua esindaja saab ainult aitäh, välisteenistuse seisukohast ütleksin ma, et eh, enamik neid hinnanguid ning eh, muresid, mis siin eh, diskussioonis on tõstatatud, me jagame neid täielikult, mis puudutab poliitilisi väljavaateid, siis siin me leiame, et Egiptuses on käimas keeruline demokraatlik, demokraatiale ülemineku protsess. meil on muresid seoses erikor-, erakorralise olukorraga, mis endiselt kehtib. sõjaväekohtud mõistavad kohut tsiviilelanike üle ning väga mures oleme me kodanikuühiskonna organisatsioonide ründamise pärast selle eest, et nad on saanud raha välismaalt. alustades sellest viimasest punktist, siis kodanikuühenduste ründamine on eriti murettekitav, kõrge esindaja ise on avaldanud oma muret antud olukorra üle. Euroopa Liidu seisukoht on põhimõtteline selles mõttes, et kogunemisvabaduse edendamine on üks meie poliitika sambaid kodanikuühendused on ülemineku juhtivaks jõuks, äh, olukord on vastuvõetamatu, oleme pöördunud Egiptuse ametivõimu poolt, äh, võimude poole eriviisidel, et äh, selline olukord kohe lõpeks. oleme viidanud ka organisatsioonide seadusele, mis on hetkel kujundamisel ning mis peab olema vastavuses rahvusvaheliste standarditega meie arvates on see äh, üks äh, suuremaid prioriteete. Euroopa Liidu saatkonnad Kairos on mobiliseeritud, on ühinenud. me äh, moodustame koordineeritud rinde selle küsimusega tegelemisel, suhtlemisel Egiptuse ametivõimudega täna ja eile tegeles Euroopa Liidu eriesindaja nende konkreetsete küsimustega. toimumas on äh, mitmed kõrgetasemelised kohtumised äh, erinevate osapooltega äh, Egiptuse ajutistes amet, ametivõimudes ning see võitlus ilmselgelt peab jätkuma ning lähipäevadel võetakse ka lisasamme meil on ka kontakt äh, riigidepartamendiga, Ameerika ametivõimedega, kellel on oma raskused oma kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja äh, see, nende rünnakute puhul siin on jah, Euroopa Liidu kodanikuühendused, Ameerika omad, aga ka kohapealsed töötajad, Egiptuse äh, töötajad kodanikuühendustes, ka neid on rünnatud ja seda peame samuti silmas pidama. mis puudutab valimisprotsessi, siis siin jagame teie hinnangut, et üldiselt läksid asjad sujuvalt, aga on siiski puudujääke, me ei saa küsimuse alla seada tulemusi valmistume suhtlemiseks nende ametivõimudega, mis tõusetuvad antud protsessist, siin tihe suhtlemine on võtmesõnaks, nagu te kindlasti teate, siis me ei ole seda protsessi saanud äh, korralikult vaadelda täieliku valimisvaatlusmissiooni kaudu, aga me toetasime kohapealseid organisatsioone ning äh, meil on ka diplomaatiline vaatlus koha peal. see protsess, äh, me oleme seda tihedalt jälginud ning äh, sõnum siit on see, et Egiptus peab üle minema tsiviilvalitsemisele nii kiiresti kui võimalik ning äh, me ootame, et äh, sõjaväeline nõukogu siin oma kohustusi täidaks ja mis puudutab viimast sõnavõttu ja seda, et räägite siin majanduse Äh, olukorra halvenemisest, siis äh, kordame, et see on äärmiselt murettekitav. hetkel rahvusvahelised finantsorganisatsioonid, investeerimispangad arutavad äh, seda, kuidas katta need suured vajadused. nagu te teate, siis peab Egiptus läbirääkimisi IMF-iga teatud kokkuleppe saamiseks, saavutamiseks ja ka siin, kuidas käsitleda seda kodanikuühenduste ründamist ning äh, üldiselt seda, et tuleb kinni pidada põhivabadustest ning põhimõtetest. ja öö, äh, uuendatud poliitika tähendab seda, et rohkema eest tuleb saada rohkemat. ehk siis, et kui põhiõigust kinni ei peeta, siis sellel on ka poliitilised tagajärjed, mida me peame silmas pidama aitäh ja nüüd on mul kõnelejate nimekirjas kaks kolleegi. kas on veel keegi, kõigepealt äh, doktor Brandner, ei kõigepealt äh, proua de Kaiser ja siis doktor Brandner. aitäh. üritan teha kiiresti esiteks olen väga šokeeritud äh, sellest, mis on juhtunud Konrad Adenaueri fondiga. minu arvates on see tõesti šokeeriv. mul on ettepanek kolleegidele. kuna järgmisel nädalasel on üks meie kiireloomustest küsimustest äh, Egiptust puudutav, see pidi olema seotud selle jalgpallifännide juhtumiga, aga ehk peaksime me vaatama ka selle aluseid kiireloomuliste küsimuste hulgas, mida me käsitleme järgmisel nädalal. Marju, sa ütlesid, et äh, me eeldasime selliseid tulemusi, mille saavutas moslemi vennaskond. kuna Hamas võitis Palestiinas paar aastat tagasi valimisprotsess oli täiesti demokraatlik, oli selge, et see on taust ning selline trend ilmselt laieneb. aga Alan Urr, nende tulemused minu arvates on üsna üllatavad. eelmisel aastal Sudaani külastades käisin ma Põhja-Sudaanis, veetsin seal mõned nädalad. kuulsin sellest eh, päris palju, mulle tundus, et see on Bashiri strateegia, aga nii paljud inimesed rääkisid äh, mulle sellest äh,, et sekkutakse sale, salefistid, kes saabuvad suurte rahadega. et nad lihtsalt maksavad inimestele altkäemaksta. mul on küsimus, kas Egiptuses on toimumas midagi samasugust? sest Egiptus ei asu ju Sudaanist eh, eriti kaugel. tahaksin ka teada, kas te teate, kuidas eh, hääletas eh, sõjavägi? ma tean, et me ei, ei peaks sellist asja teadma, aga tihtipeale siiski selline info tuleb. ja nüüd, mis puudutab, meil on, ma tean, et siin on tulemas Vene kuulamine, aga meil on veel veidi rohkem aega. proua Lopas, palun. suur aitäh. tahtsin ähm, samuti toetada seda ettepanekut, et me peame viitama ka siin parlamendis sellele, mis on juhtunud Adenaueri fondiga, sest nagu ütles Veronique, siis ähm, see juhtum on sümptom sellest, et protsess liigub tagurpidi, mitte edasi tahaksin tervitada siin härra Ahmed Samid, sest kohtusin temaga siin EMPA ajal, mina olen Andaluusiast, esindan siin Andaluusiat ja mul on väga hea meel, et Andaluusia instituut äh, teeb seda tööd, mida ta teeb. saadud informatsiooni valguses tahaksin öelda, et äh, äh, võib-olla sellises segaduses äh, leiab sõjavägi, et see on õigustus neile veel rohkem võimu anda, see on õigustus ka salefistidele ja moslemi vennaskonnale, aga see, mida nad teevad, on ju äärmiselt riskant-, riskantne. see niimoodi sõjaväe kaitse all tegutseda. riskantne on see sellepärast, et äh, ei panustata niimoodi tsiviildemokraatiasse, nagu me eeldasime. ehk siis äh, see protsess ei liigu kuskile, ei saavuta oma eesmärki, liigub tagurpidi, aga ma arvan, et sellest võib tulla tagasilöök äh, ka moslemi vennaskonnale pean silmas seda, mis on juhtunud Türgis islamistlike parteidega Marokos, need parteid üritavad liikuda demokraatia suunas. olukord on ohtlik, päris palju sõltub sellest, kuidas demokraatlik opositsioon tegutseb, kuidas nad selle vastu võitlema hakkavad ning mina leian, et kahjuks opositsioon ei ole sellel positsioonil kus ta peaks olema. ei tehta midagi selleks, et tagada, et äh, toimuks konstitutsiooniline reform enne presidendivalimisi. minu arvates oleks absurdne, kui tekib selline seitsmekümneprotsendiline moslemi enamus, samas me eeldame, et konstitutsioon peegeldaks kõigi vajadusi tegemist saab olema moslemi konstitutsiooniga, siis peab seda hiljem reformima hakkama. minu arvates on äärmiselt oluline, et opositsioon eh, peaks silmas eh, üleüldist eesmärki, me peame võitlema demokraatliku põhiseaduse eest. Eh, selle asemel, et oleks noorte vägivald Hariri väljakul, et selle vastu vägivaldselt võideldakse, peaksime me tekitama võimaluse, kus inimesed saaksid oma arvamust avaldada vaba, rahulikult. peaks olema tõeline äh, demokraatlik opositsioon ning alternatiiv nendele moslemi vennaskondadele. seda tahaksin siin näha, aga protsess on aeglane. ja minu arvates demokraatlik opositsioon ei ole piisavalt ühtne proua Brandner, palun. jah, teen lühidalt, kõigepealt suur tänu ekspertidele, eriti just härra Keerudile nende selgete sõnade eest. mul on üks küsimus selle põhiseadusliku protsessi kohta et nüüd ainult osa valitud saadikutest võtab sellest protsessist osa, võib-olla ka mitte keegi. nii et äh, kes siis tegelikult saab sellest osa võtta, kes seda otsustab? kui kas mingit abi antakse neile või kas nad otsivad abi väljaspoolt? Veneetsia komisjon äkki peaks abi andma, kas tema poole pöördutakse? ja härra Tvokin, teie ütlesite, et äh, suure tõenäosusega mingit suurt kaasamisprotsessi ei toimi. nii et kas me saaksime kuidagi aidata äh, Egiptus neid siiski rohkem kaasataks inimesi, mitte et ei jääks selle mulje, et äh, lääneriigid soovivad sekkuda, vaid pigem, et nad soovivad aidata, nii et kuidas oleks võimalik seda protsessi toetada, mis seal toimub, mida on veel plaanitud ja mis juhtub? suur tänu! meil on nüüd tõeline ajaprobleem. nii et härra Samit ja härra Dvokin, vastake palun väga äh, lühidalt või kui äkki te saaksite lihtsalt proua Brandnerile vastata otse, sest meil tõesti on praegu väga suur ajaprobleem. kas olete nõus? härra Sami. Äh, aitäh. kõigepealt, mis puudutab neid vabaühenduste aktiviste, kes ei ole egiptlased äh, Neid võib oodata kuni viieaastane vanglakaristus, arvestades praegust Egiptuse karistusseadustikku ning äh, kui neil ei lubata väljapoole Egiptust reisida, siis tähendab see seda, et äh, nad saavad vähemalt aasta kuni viis aastat vanglakaristust. ning äh, ma leian, et siin rahvusvaheline üldsus peaks sekkuma. SCAF on tegelikult organisatsioon, mis läbi rahvusvahelise koostööministri on tegelikult palus äh, seda vabaühenduste protsessi alustada. ja üks kõige olulisem asju äh, on, et see parlament siin peab näitama SCAF-ile, et ma ei tea, ma ei tea, kas parlament saab seda teha, aga igatahes proua Abunega äh, peaks tõesti saama viisa Euroopa, mitte andma talle viisat Euroopa Liitu, see näitaks äh, ka selle Abunega taga, selja taga seisjatele, kuidas olukord on teiseks äh, jah ähm, äh, kui me, siin on ka otsene seos selle vahel, kes saavad valida sala, otsene seos on moslemi vennaskonna salafistide ja sõjaväelaste vahel, siis ma ütleksin jah, sellised seosed on olemas. nagu härra David, Marju David ütles, e, Egiptusel on väga palju gaasi, aga egiptlastel on ka tohutu probleem e, gaasi saamisega kodus organisatsioon, kes äh, gaasi kontrollib riigis, on valitsus ning erinevate piirkondade juhid omavad äh, juurdepääsu, nii et, et kodanike varustamine gaasiga on üks äh, ühenduslüli tavaliste inimestega. nii, ja see tagab, et inimesed nende poolt jällegi hääletavad ja gaasi saavad nad tõesti väga odavalt. ma ei leia, et Euroopa Liit peaks sekkuma äh, põhiseaduslikku protsessi. Äh, see ei aita mitte kedagi peale islamistide. ainus asi, mida ma soovitan, on, et äh, kui te vaatate Egiptust, siis vaadake seda nagu Alžeeriat üheksakümnendatel aastatel, aga um-, ka nagu Türgit kaheksakümnendatel aastatel, see on segu mõlemast, aitäh So thank you, thank you all very much. aitäh kõigile sõnavõttude eest ja loomulikult me jätkame äh, mitte ainult kiireloomuliste asjadega, vaid ka jätkame seiret. järgmine punkt on eh, siis eh, suletud uste taha, taga, nii et, et ülejäänud, kes aruteluga seotud ei ole, palun lahkuge. Those who cannot follow the in camera session, please do leave the room.